tere hommikust, armsad kolleegid, armsad külalised, eriti tervitan teatud suursaadikuid, ekstsellendid, ekstsellentsid, tere tulemast Välisasjade Komisjoni, kõigepealt tervitan teid palavalt ja eriti tervitan härra Oliver Varheid, kes on volinikukandidaat naabruspoliitika ja laienemispoliitika valdkonnas, tere tulemast, härra Varhei! meil on hea meel, et te siin täna kohal olete, sest tegemist saab olema väärtusliku võimalusega pidada dialoogi ning see saab olema esimene oluline samm konstruktiivse ja viljaka töö raames Euroopa Parlamendiga. kahtlemata olete te pühendunud sellele, et tihedaid sidemeid ja tõhusat koostööd meiega siin parlamendis tulevikuks rajada. kolleegid, ma tuletan teile meelde, et et ähm, kuulamise eesmärk on see, et parlament hindaks volinikukandidaate nende üldise asjatundlikkuse, Euroopa Liidule pühendumise ja isikliku sõltumatuse alusel. samuti on kuulamisega võimalus ähm, hinnata volinikukandidaadi teadmisi kavandatud vastutusalal ja ka tema suhtlemisoskust. kolmeteistkümnendal novembril saime härra Varhei vastused meie kirjalikele küsimustele Need on tehtud kättesaadavaks parlamendiliikmetele kõikides keeltes ja samuti on need avaldatud parlamendi lehel. lubage, ma kirjeldan selle kuulamise struktuuri, mis loomulikult tuleneb parlamendi kodukorrast, eesmärk on tagada võrdne ja õiglane võimalus, et kõik volinikukandidaatid saaksid ennast ja enda arvamusi tutvustada. kõigepealt on volinikukandidaadil võimalus pidada avakõne, mis ei tohi kesta kauem kui viisteist minutit. pärast tema sissejuhatust on aega kahekümne viie küsimuse küsimiseks parlamendiliikmete poolt. esimeses voorus küsivad mm, küsimused fraktsioonide esindajad ja teises voorus kaheksateist parlamendiliiget, mis mm, on jaotatud kvoodi alusel fraktsioonide vahel ja samuti saab küsida ka fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel keegi. ajakava on järgmine, igal parlamendiliikmel on küsimuseks üks minut, et esitada oma küsimus, sellele järgneb volinikukandidaadi kaheminutiline vastus ja kui vaja, siis on võimalus, et sama parlamendiliige küsib vahetult jätkuküsimuse, mis võib kesta ühe minuti ja lõpetuseks saab volinikukandidaat veel kord vastata ühe minuti jooksul sellele jätkuküsimusele teile, tuletan teile ka meelde, et jätkuküsimus peab olema seotud volinikukandidaadi vastusega esimesele küsimusele ja seda ei tohi kasutada muude küsimuste tõstatamiseks. kuulamise lõpus on volinikukandidaadil võimalik viieminutiline lõppkõne pidada ning äh, ajakava piirdub täpselt kolme tunniga, mis palun, et kõik kolleegid peaksid kinni neile määratud kõneajast. kui te kõnelete kauem, siis te võtate sellega ära äh, teiste kolleegide kõneaega. suuline tõlge on täna hommikul tagatud kahtekümne kolmes äh, ametlikku keelde, kuulamist kantakse üle parlamendi veebilehel ja samuti on samal lehel võimalik ka näha kuulamise videosalvestust. nii palju minu poolt. lugupeetud volinikukandidaat härra Varhei, teil on nüüd võimalus pidada oma avakõne kuni viisteist minutit, palun. suur aitäh, esimees. lugupeetud parlamendiliikmed, mul on au saada see võimalus volinikukandidaadina naabrus- ja laienemispoliitika vallas tutvustada teile täna oma nägemust meie tulevase suhte kohta meie naabrite ja partneritega. kõigepealt lubage, ma ütlen paar sõna enda kohta, mis aitavad paremini mõista minu nägemust eesseisva ülesande osas, kui te mulle heakskiidu annate. ma sündisin kommunistlikus Ungaris, minu pereliikmed olid tagakiusamise ohvrid pärast viiekümne kuuenda aasta vabadusvõitlust, seda revolutsiooni, mille Nõukogude armee ja kommunistlik režiim brutaalselt maha surus. see on kujundanud minu südametunnistust sellest ajast saati, juba varasest lapsepõlvest saati. kommunismi langus avas tee Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele, et nad saaksid taas ühineda vaba Euroopaga, mina kuulun sellesse noorte ungarlaste põlvkonda, kes tegi selle reaalsuseks. kahe tuhande neljanda aasta laienemine oli meie jaoks täitunud unistus. sellest ajast saati olen töötanud selle nimel, et see oleks edukas üritus. ma olen teeninud oma riiki ja Euroopa Liitu erinevatel ametikohtadel. ma olen õppinud, et liikmesriigi huvid ja liidu huvid võivad teatud küsimustes lahkneda, aga nende lõppeesmärk on sama, luua tugevat, edukat Euroopat, millest on kasu kõigile. minu juhtpõhimõte on alati olnud süntees, ma olen sellest alati kinni pidanud. ma proovin leida ühisosa ja seoseid erinevate seisukohtade vahel ja luua lahendusi, mis toimivad kõigi tarbeks. näiteks kui ma töötasin ametnikuna Euroopa Komisjonis, siis ma vastutasin Euroopa ühtse patendi loomise eest Ungari oli alguses üks ähm, suuremaid vastuolijaid sellele, aga ma suutsin neile esile tuua, mis on selle asja plussid, paljudele teistele samuti, ja me ka lõime selle patendi äh, teise eduka tõhustatud koostöö raamistikus Euroopa Liidus. Euroopa Liidu ehitamine ei seisne selles, et tuleb valida riigi või Euroopa huvide vahel, vaid tuleb leida nende süntees ja töötada ühise huve nimel ma kavatsen sellest põhimõttest lähtuvalt ka oma tööga jätkata. kui minust saab komisjoni volinik, siis ma kavatsen olla sild Euroopa Parlamendi eh, kes esindab ehm, kodanikke vahetult, siis nõukogu, kes esindab liikmesriike ja meie naaberriikide vahel. kavatsen olla sild. meie naabrus on Euroopa Liidule strateegilise tähtsusega, meie saatus on seotud ja seda mõjutab märkimisväärselt meie naabrite saatus. Euroopa Liidu ja tema naabrite vahel on suur arengulõhe ja minu eesmärk saab olema selle lõhe vähendamine, päästes valla piirkonna kasutamata potentsiaal. oma ametiaja käigus tahan tugevdada Euroopa Liidu rolli, eh, mis seisneb julgeoleku, stabiilsuse ja jõukuse edendamises sellises naabruskonnas, mis on väljakutseterohke ja muutuv. ma tahan toetada kestlikku majandusarengut, mille aluseks on toimiv turumajandus, tugevad demokraatlikud institutsioonid, õigusriigi põhimõte ja põhivabadused. Ku-, me peame tagama, et mitte kedagi ei jäeta maha. mis tähendab seda, et ma tahan aidata meie partneritel tugevdada oma majanduse sotsiaalset mõõdet äh, ja et see käiks käsikäes nende majandusarenguga. kui me oma vastutust ei võta, siis äh, haaravad meie koha mingisugused teised isikud me peame aru saama, millist, milline on reaalsus, millised on tingimused, millega meie partnerid silmitsi seisavad meie naabruskonnas ja me peame neile kohandatud lahendusi pakkuma. Lääne-Balkani riigid, sealhulgas Põhja-Makedoonia ja Albaania, omavad selget väljavaadet Euroopa Liiduga liituda. meie eesmärk on aidata neil seda võimalust omaks võtta, mis meie hinnangul on ju ka meie endi strateegilistes huvides. teised strateegilised partnerid, näiteks Türgi liiguvad aga selgelt eemale Euroopa väärtuste ja normide juurest. me peame järele mõtlema, kuidas ähm, selles küsimuses tõhusamalt tegutseda. mõned partnerid on olukorras, kus nende edu ja reforme piiravad konfliktid vahetult kas Süürias või Liibüas või siis nende konfliktide mõju näiteks Liibanonis mõned idapoolsed riigid, Gruusia, Ukraina, hiljuti ka Moldo-, Moldova ja lõunapoolsed riigid, Maroko ja Tuneesia, näitavad üles otsusekindlust mõnikord väga keerulistes tingimustes, et ähm, teha vajalikke reforme, teised teevad seda vähem, seega selline arukas vahetegemine äh, selle portfelli puhul on oluline stabiilsuse eksportimisel. lugupeetud parlamendiliikmed, lubage, ma kommenteerin ka konkreetsemalt kõiki piirkondi ja alustan Lääne-Balkani piirkonnast. see piirkond on ähm, lahutamatu osa Euroopast ning usutav peab olema selle piirkonna äh, väljavaade Euroopa Liiduga liituda. see on meie geopoliitilistes äh, huvides, meie endi huvides. aga me peame äh, seda edu säilitama ja ka kiirendama see tuleb teha tõhusamaks sellise tulemuspõhise protsessi kaudu ja tuleb käsitleda kõiki riike eh, kui üksikjuhtumeid. me peame keskenduma vajalike reformide tegelikule mõjule koha peal, me peame mõõtma edu mm, lähtudes kasvavast jõukusest, elukvaliteedist, vabadusest nende inimeste jaoks, kes piirkonnas elavad. see on ju liitumisprotsessi lõppeesmärk. ma kavatsen muuta struktuursed ja institutsionaalsed reformid kiiremaks, keskendudes tugevalt õigusriigi põhimõttele, majandusarengule, demokraatlike institutsioonide toimimisele ja avaliku sektori reformile. ma suhtlen kõigi institutsioonide, ettevõtjate ja kodanikuühiskonnaga selleks, et see eesmärk saavutada. ma jätkan ettepaneku kaitsmist avada läbirääkimised Albaania ja Põhja-Makedooniaga. ma teen kõik endast oleneva selle, et see nii kiiresti kui võimalik toimuks. suured Euroopa juhid käisid enne ähm, referendumit Prespa leppe osas, nad käisid Põhja-Makedoonias, nad lubasid, et kui see saab jaatava vastuse, siis algavad läbirääkimised. Albaania on teinud justiitssektoris suuri reforme, eh, nad on meile vastu tulnud, ehk siis see, mis siin on kaalul, on Euroopa Liidu usutavus nii piirkonnas kui ka eemal. ma kavatsen ka töötada kõvemini selle nimel, et paremini integreerida piirkonda Euroopa Liidu poliitikutesse enne liitumist juba. näiteks Lääne-Balkani riigid on meie rohelise kokkuleppega eh, seotud digitaalse tegevuskavaga ja ka Euroopa-üleste transpordivõrgustikega ning energeetikaga samuti. ma toetan kõiki pingutusi heanaaberlike suhete nimel kahepoolsete vaidluste lahendamisel, ma teen koostööd Joseph Borrelliga, et Belgradi ja Pristina vaheline dialoog edukalt lõpetada aastal kaks tuhat kakskümmend. Euroopa Liit peab valmistuma selleks, et olla valmis tulevasi liikmesriike pardale võtma, kui nad tingimusi täidavad. aga ma ei näe, et see oleks valik ainult kahe variandi vahel, süvendamine ja laiendamine. Ehm, Euroopa Liidu ajaloos on need kaks asja käinud käsikäes. ma kavatsen töötada ka meeskonnana Joseph Borrelliga seoses meie tulevaste suhetega Türgiga, kes on Euroopa Liidule võtmepartner paljudes valdkondades on selge võimalus saada meie suhetest palju rohkemat, täita meie ühiseid huvisid. Türgi mängib edaspidigi tähtsat rolli peaaegu nelja miljoni pagulase võõrustamisel, nende vajaduste rahuldamisel, me peame toetama edaspidigi Türgit selles ja me peame toetama Türgit ebaseadusliku rände haldamisel. küll aga me ei tohi silma kinni pigistada hiljutiste murettekitavate sündmuste osas, eriti tuleb pöörata tähelepanu negatiivsetele arengutele õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste valdkonnas, eh, ka sellele, et Türgi järjest jõulisem välispoliitika, tema provokatiivne ebaseaduslik puurimistegevus Vahemere idaosas ja ka tema hiljutine sõjaline sekkumine Süürias, mis teeb mm, poliitilise konflikt, poliitilise lahenduse leidmise konfliktile raskemaks ning see eh, ei aita pöörata tähelepanu võitlusele Daeshile liitumisläbirääkimised on põhimõtteliselt peatunud, järgmine komisjon peaks seega järele mõtlema, konsulteerides teie kojaga ja nõukoguga, et kuidas arendada strateegilist partnerlust, mis põhineks ühistel huvidel ja juur-, ja see põhineks ka olemasolevatel raamistikel. ida äh, naabruses tahaksin näha, et idapartnerlus tugevneks, võttes arvesse käimasolevaid konsultatsioone selle tuleviku osas. ma kavatsen töötada äh, ettepanekute kallal idapartnerluse pikaajaliste eesmärkide kohta, et juba komisjon saaks need välja öelda tükk aega enne idapartnerluse tippkohtumist Brüsselis juunis kaks tuhat kakskümmend. meil on juba kaugeleulatuvad kahepoolsed raamistikud teatud riikidega nagu Gruusia, Moldova ja Ukraina ja lisaks sellele, et tagada reformide elluviimine koha peal, tahan ma töötada ka selle nimel, et süvendada sektoripõhist koostööd nende riikidega, kes on selleks valmis. Ukraina saab alati minupoolse erilise tähelepanu osaliseks. tegemist on geopoliitiliselt ehm, võtmetähtsusega riigiga Euroopa Liidu jaoks. me jätkame edaspidigi tema iseseisvust, suveräänsust ja territoriaalset puutumatust pingutused konflikti lõpetamiseks Donbassis, reformide toetamine, puudutagu need õigusriigi põhimõtet või majandust. me peaksime kasutama kõiki oma vahendeid täielikult, sealhulgas ka komisjoni Ukraina toetusrühma. Aserbaidžaan võib olla võtmepartneriks energeetikasektoris, aga me peame äh, ka meeles pidama õigusriigi põhimõtet ja demokraatiat. Armeeniaga seoses tuleb keskenduda majandusarengule. Valgevene tuleb aidata Valgevene tänapäevastamisele kaasa, säilitades ka mm, demokraatlike väärtuste arengut. ma kavatsen jätkata ka selliste teemadega nagu õigusriigi põhimõte, korruptsioonivastane võitlus ja muu mis puudutab meie lõunanaabrust, jäävad meie peamisteks väljakutseteks stabiilsus, julgeolek, jõukus ja ränne. meie ette, eesmärgid peavad olema realistlikud, aga nad peavad olema ka palju ambitsioonikamad selles osas, mis puudutab majanduslikku arengut äh, piirkonnas. Ehm, põhimõttega rohkem rohkema eest innustame meie partnerriike saavutama oma reformi eesmärke. ja minu jaoks äh, saab olema prioriteediks see, et äh, me soovin edendada et mm, head äh, haldustava, keskkonnakaitset, kliimakaitset ja tõhusamat lähenemist rändeküsimustele. väga oluline minu jaoks on majanduskasv ja tööhõivepoliitikate õnnestumine, eriti mis puudutab noori. edu selleks, et saavutada edu, peame võtma arvesse mm, kõigi meie partnerite vajadusi ja huve oma prioriteetides. näiteks Marokos toimub väga dünaamiline ja väga paljulubav moderniseerimisprotsess, me peame toetama Marokot, nagu me peame toetama ka Tuneesiat ja Jordaaniat, tihedas koostöös äh, Josep Borrelliga on äh, mul kavatsus äh, kiiresti sõnastada meie ähm, uued ettepanekud partnerlusprioriteetide jaoks, selleks et intensiivistada meie suhteid nende riikidega, mis on asunud läbi viima väga nõudlikke reforme. suhted Liibüa ja Süüriaga on keerukamad, e, esi, minu esimene eesmärk on töötada selle nimel, et taastada ja kaitsta rahu ja stabiilsust koostöös ÜRO-ga. E, Egiptuse stabiilsus on samuti võtmetähtsusega kogu piirkonna jaoks me jätkuvalt toetame majanduslikke ja poliitilisi reforme, aga samal ajal jätkame ka tihedat e, dialoogi inimõiguste alal me töötame äh, järgijätmatult äh, par-, äh, oma lõunapartneritega üleilmse mm, rändepartnerluse osas. me kasutame kõiki instrumente selleks, et saavutada oma eesmärke, me rõhutame eelkõige võitlust noorte tööpuuduse vastu, võitleme samuti ebaseadusliku rände vastu, inimkaubitsemise vastu ja rändajate ebaseadusliku ülevedamise vastu. see peab samuti hõlmama toetust piirikontrollile, tagasivõtmismehhanisme ja tagasipöördumisi, mis tõesti ka toimuvad. ning ähm, mo-, äh, mobiilsuse ja öö, äh, seadusliku rändeprogrammide edendamine on samuti ka kahepoolselt kasulik. me peame toetama Liibüat ja Jordaaniat, mõlemat võtmetähtsusega riiki, kes võtavad vastu väga suurt hulka pagulasi. me peame toetama vabatahtlikke tagasipöördumisi Süüriasse, kui peamised äh, äh, alused, mis tagavad äh, vabatahtliku tagasipöördumine, pöördumise, mis on äh, turvaline ja väärikas, äh, on saavutatud äh, koostöös ÜRO pagulaste üle, ülemvolinikuga. lugupeetud parlamendiliikmed, selleks, et toetada Euroopa Liit poliitika eesmärke piirkonnas Euroopa Liidu naabruses, võtaksin kokku meie neli saavutatavat tulemustest järgmistel aastatel. kõigepealt tuleb avada läbirääkimised äh, liitumise osas Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga. see tähendab seda, et me peame toetama seda väljavaadet liituda ja ka omaenda tulemuste põhimõtet tuleb toetada, samaaegselt tuleb äh, tõhusamalt läbirääkimisi läbi viia ja keskenduda äh, ettevalmistustele käegakatsutavate tulemuste saavutamiseks inimeste jaoks, see tähendab seda, et tuleb toetada rohkem reforme, märkimisväärselt suurendada rahalist ja investeerimistoetust eesmärgiga muuta paremaks majandus, kaubandus, haridus ja reisimistingimused. teiseks, idapartnerlusriigid saavad meie abi struktuursete reformide tegemiseks, et tugevdada nende majandust, stabiilsust, julgeolekut me toetame edaspidigi Ukraina territoriaalset puutumatust ja suurendame tema vastupanuvõimet. kolmandaks, me äh, uuendame oma partnerlust lõunanaabritega, äh, keskendudes ka nende majandusarengule ja neljandaks, me kasutame täielikult äh, naabrusarengu rahvusvahelise koostöö instrumenti ja IPA-t selleks, et keskenduda rohkem investeeringutele ja me tugevdame koostööd rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega struktuursete reformide toetamiseks. esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, kui mind ametisse kinnitatakse, siis ma tahan edaspidigi käimasolevat ja tihedat koostööd teie kojaga, tehes tihedat koostööd teie komisjoniga ja teiste asjakohaste komisjonidega. vahetu suhtlus Euroopa Parlamendi ja meie partnerriikide vahel on võtmetähtsusega ja ma olen äh, pühendunud parlamentaarsele diplomaatiale äh, toetamisele, ma, me peame kõnelema ühel häälel ühiselt kokku lepitud sõnumeid, ma teen teile ennast kättesaadavaks regulaarseteks aruteludeks, et ähm, hinnata olukorda, mis on parasjagu käsil, ma loodan, et see kuulamine on avatud ja viljaka partnerluse alus, aitäh! aitäh, volinikukandidaat! Your... aitäh, volinikukandidaat, enda sissejuhatavate sõnade eest. nüüd võtame ette esimese küsimuste vooru ning esimene äh, kõneleja Rahvapartei nimel on Željana Sovko. aitäh, esimees, aitäh, volinikukandidaat. meie mand-, meie maailmajagu on muutunud äh, edukamaks ja rahulikumaks tänu Euroopa Liidu ja naaberriikide suhtele. aga Lääne-Balkani äh, riikide liitumist Euroopa Liiduga takistavad äh, vaenulikud suhted riikides. iga riik peab äh, läbi viima poliitilisi reforme ja me peame nüüd toetama neid Lääne-Balkani riike nende liitumisel Euroopa Liiduga, kui nad täidavad Kopenhaageni kriteeriumid. kuidas on võimalik kiirendada Lääne-Balkani riikide integreerimist? eelkõige valdkondades nagu lepitus, kohtusüsteem, õigusriik ja põhiõigused, mis on kõige keerulisemad. palju on veel vaja teha, võttes arvesse ajaloolisi sündmusi antud piirkonnas ning ka see äh, on takistuseks lepitusele. milliseid konkreetseid meetmeid te kavatsete rakendada selleks, et edendada piirkondlikku koostööd Lääne-Balkanil, aitäh! volinikukandidaat, teil on kaks minutit vastamiseks. suur aitäh, esimees! esmalt tahaksin selgelt rõhutada, isegi kui oktoobrikuisel ülemkogul äh, tekkisid äh, väikesed takistused, siis sellest hoolimata ei ole keegi, sealhulgas mina, kahelnud Euroopa Liidu tõelises pühendumuses saavutada Lääne-Balkani riikide liikmelisus. väljavaade liituda Euroopa Liiduga ei ole muutunud ning ma võitlen selle nimel jätkuvalt. loomulikult me peame arvesse võtma, et me peame oma tööd tugeva, tugevamaks muutma, sest on tõstatatud muresid, neid tuleb kuulda võtta ja nendega tuleb tegeleda selleks ma olen valmis ma olen suuteline tegema koostööd nende liikmesriikidega, kellel neid muresid oli ning ma hakkan koostööd tegema kohe nende liikmesriikidega, et need probleemid ja mured lahendada. Nendes murekohtades oli õigusriigi põhimõte kõige olulisem, olgu see siis kohtusüsteemi sõltumatus, korruptsioon, aga me peame muutma intensiivsemaks oma töö äh, naabritega läänes, Lääne-Balkanil teisest küljest peame aga meie oma kohustuse täitma. see tähendab, et me peame muutma reaalsuseks nende võimaluse liituda Euroopa Liiduga. mulle tundub, et üks suurimaid väljakutseid on see suur lõhe majandusarengus nende ja meie vahel. ja ma teen oma parima nende viie aasta jooksul, äh, kui see koda mu ametisse nimetab, et üritada see lõhe ületada ning tuua majanduslik heaolu nendesse riikidesse. loomulikult turumajandus ei toimi ilma õigusriigi põhimõtet järgimata, need kaks käivad käsikäes. piirkondliku koostöö osas kindlustan, et nad suhtlevad üksteisega tähendusrikkamalt, sest muidu ei suuda nad kunagi täita oma rolli Euroopa Liidus. aitäh! proua Sovko, kas teil on jätkuküsimus? üheks minutiks. Bosnia-Hertsegoviina olukord on keeruline. see riik puutub liiga palju kokku Euroopa Liidu väliste tegijatega. kuidas te suhtute USA mõjusse Lääne-Balkanil ning ka erisaadikute määramisse selles piirkonnas? kuidas peaks Euroopa Liit reageerima sellisele olukorrale, selleks et tagada ühtne lähenemine sellele piirkonnale ning et piirkond saaks äh, kasu jätkuvast rahuprotsessist. millised on äh, teie meelest õppetunnid, mida Bosnia-Hertsegoviina minevikust oleme õppinud? aitäh, voliniku kandidaat ja üks minut vastamiseks ja nüüd äh, kindlasti piiran seda aega rangemalt. hoian kindlasti nüüd ajapiirist kinni. kõige olulisem suhetes Bosnia-Hertsegoviinaga on võtta arvesse neid neljateistkümmend punkti, mida komisjon on analüüsinud ja mis nad on määranud kui prioriteetsete valdkondadena, mis vajavad selles riigis reformimist. me peame töötama Bosnia-Hertsegoviinaga koostöös, koostöös, et nad äh, paneksid kokku valitsuse, neil ei ole juba aasta aega olnud valitsust ning nad ei saa mm, kandidaatriigiks, kui nad neid reforme läbi ei vii ma tagan, et me anname neile kõik vahendid, et nad saaksid äh, need tingimused täita. mis puudutab USA rolli, siis ma tervitan seda ning äh, ma tahan kindlasti suhelda koos USA erisaadikutega Bosnia-Hertsegoviina teemal. aitäh nüüd Sotsiaaldemokraatide fraktsioon ja proua Donino Pitsule. härra Donino Pitsule Euroopa Komisjoni volinikud esindavad täidesaatvat võimu Euroopa Liidus ning nad peavad esindama meie ühtseid väärtusi. Teie ametiaja jooksul Ungari alalise esindajana olite teie see, kes pidi kaitsma Euroopa Nõukogus äh, Ungari valitsuse läbi viidud reforme. mitmed Ungari õigusaktid rikkusid aluslepingut Kopenhaageni kriteeriumeid ning põhiõiguste hartat. selle tulemusena käivitati artikkel seitse menetlus Ungari vastu, mille poolt ka meie koda hääletas. laienemispoliitika volinikuna, kuidas teie tagate, et kandidaatriigid rakendavad õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi, mis on üks olulisemaid Kopenhaageni kriteeriumeid samal ajal kui teie riik äh, on vastu, äh, vastupidise poolt olnud. härra volinikukandidaat. Oh, okay. Um, as a commissioner, my task is going to volinikuna on minu ülesanne esindada Euroopa Liitu ning just see on see, mida ma kavatsen teha nagu te olete minu varasemates ülesannetes näinud, siis olen töötanud juba vägagi sõltumatult igasugustest äh, valitsuste juhistest Euroopa ametnikuna. ma kavatsen teha sama ning kasutada sama lähenemist, töötades Euroopa Komisjoni volinikuna. ma järgin Euroopa Liidu juhiseid ja ainult Euroopa Liidu juhiseid. mis puudutab õigusriigi põhimõtet Lääne-Balkani riikides, siis meil on väga selged kriteeriumid, mida nad peavad täitma. ma ei kavatse neid kriteeriumeid muuta ega teha ettepanekut neid muuta. vastupidi, nagu ma juba eelmisele küsimusele vastates selgitasin, siis ma arvan, et me peame tõhustama oma tööd Lääne-Balkani riikidega, et saavutada enamat. see oli üks põhjuseid, miks kolm liikmesriiki tõstatasid äh, kahtlusi äh, eelmise aasta jooksul ma töötan nende valdkondadega kui prioriteedina nii nende riikide kui ka Euroopa Liidu liikmesriikidega. Tõnine Pitsula, kas teil on jätkuküsimus, palun? aitäh, härra esimees. milliseid konkreetseid samme te kavaksite astuda, kui need riigid ei täida Euroopa Liidu akiid? selles osas, mis puudutab demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ning ka kohtusüsteemi sõltumatust ja korruptsioonivastast võitlust. kirjalikes vastustes teis-, teisele küsimusele ütlete, et te peate väga oluliseks parlamendi ja nõukogu võrdset kohtlemist äh, finantsvahendite kasutamisel. raportöörina tahaksin ma teada, kas te kavatsete toetada IPA äh, demokraatlikku tingimuslikkust abi andmisel? ning teiseks, kas te toetate seisukohta, et delegeeritud akte tuleks kasutada nii strateegiliste programmdokumentide vastuvõtmiseks kui ka IPA äh, vahendite kasutamiseks? volinikukandidaat, palun. meie põhimõte Lääne-Balkani riikidega ning Euroopa Liidu esindatu põhimõte on olnud alati põhiõigused kõigepealt. ning selles suunas ma ka jätkan. seni, kuni meil ei ole edasiminekut õigusriigi põhimõtte osas, ei saa olla ka tegelikku edasiminekut liitumise osas. seetõttu olen valmis kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid selleks, et tagada, et õigusriigi tingimuse äh, on täitnud meie partnerid. kui see nii ei ole, siis pean asjale lähenema samm-sammult ja see võib kaasa tuua ka rahastamise peatamise. nüüd, mis puudutab finantsregulatsiooni äh, järgmise MFF-i koostamisel, siis äh, seda arutelu hakkame pidama tulevikus. minu põhimõtted sellega seoses on, et meil on vaja äh, finantsvahendeid, mis on kättesaadavad, praktilised, tõhusad ja paindlikud loomulikult äh, tuleb vaadata nende kasutamist ning ma tagan, et Euroopa Parlamendi arvamust võetakse arvesse. The... aitäh, nüüd annan sõna Renew Europe fraktsioonile ja härra Ilan Kutšuk, üheks minutiks on sõna. lugupeetud volinikukandidaat, tere tulemast meie komisjoni koosolekule. Te alustasite õigesti sellest, et rääkisite laiemalt Euroopa Liidu ja õigusriigi põhimõttest, aga pärast seda, kui Euroopa Liit ei suutnud alustada läbisrääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga, siis ma ei näe mitte mingisugust väljavaadet Lääne-Balkani riikidele. Jean-Claude Juncker äh, ütles minu meelest Strasbourgis, et järgmise viie aasta jooksul laienemist ei toimu. ma arvan, et see oli suur viga, aga see on nüüd juba toimunud. Euroopa Parlament usub Euroopa Liidu laienemisse ning äh, sama kehtib komisjoni kohta. probleem seisneb nõukogus. kuidas te kavatsete nõukogu veenda? teine küsimus puudutab suurt dilemmat, süvenemise ja laiendamise vahe. kuidas teie näete, et Euroopa Liit peaks ennast reformima, te veidi puudutasite seda teemat kuidas teie suhtute sellesse, et me peaks, Euroopa Liit peaks ennast reformima enne liitumisläbirääkimiste alustamist riikidega ning kui reform peaks toimuma, siis millistel tingimustel? aitäh, Helen Kutšuk ja palun, volinikukandidaat kõigepealt nüüd Lääne-Balkani riikide liitumisväljavaade. ma tahaksin rõhutada, et isegi kui meil ei õnnestunud alustada liitumiskõnelusi Põhja-Makedoonia Albaaniaga oktoobris ülemkogus, sellegipoolest on ka nõukogu täielikult pühendunud äh, Euroopa Liiduga liitumise väljavaatele nende riikide jaoks. minu eesmärk on leevendada kõiki neid olemasolevaid probleeme, mis me oleme äh, nõukogu arutelus näinud ma võtan ühendust nende liikmesriikidega, kellel oli kahtlusi ning ma kavatsen väga tähendusrikkalt ja mõtestatult äh, nendega sellel teemal töötada, kui mind ametisse nimetatakse ning uurida neid muresid, mis neil on. ma arvan, et meil on kaks valdkonda, millega töötada. esmalt tuleb tagada, et Põhja-Makedoonial ja Albaanial saavad toimuma liitumisläbirääkimised enne Zagrebi tippkohtumist. me peame tegelema nende kahtlustega, mis on peamiselt äh, seotud äh, vale asüülitaotlustega, mis on seotud korruptsiooniga ja muude õigusriigi põhimõtete aspektidega. ma suhtlen partneritega Põhja-Makedoonias ja Albaanias, et äh, lahendada neid muresid ning et nad täidaksid need kriteeriumid, mida neilt nõutakse. nüüd, mis puudutab uut komisjoni siis ma arvan, et ametisse astuv president äh, tegi väga selge äh, seisukohaavalduse äh, Euroopa Liidu laienemise ja nende riikide väljavaadete kohta. mis puudutab süvendamist ja laiendamist, mille kohta te küsisite, siis ma ei usu, et need on teineteist välistavad nähtused. me peame ise töötama selle nimel, et Euroopa Liit oleks tugevam ja tõhusam. see ei takista meil aga jätkata laienemisprotsessiga follow-up? aitäh, kas on jätkuküsimus ka? kõnelejal pole mikrofoni. jah, nüüd mikrofon töötab. väga lühike jätkuküsimus, mis puudutab raamistikku. kui me tahame olla tõhusad, siis on meil vaja raamistikku. millist ajaraamistikku teie näete võimalikuna äh, selle laienemisprotsessi jaoks, kui me kehtestame uue metodoloogia? ja härra Varheidel on üks minut vastata. ma ei arva, et kogu laienemisraamistikku tuleks äh, täielikult reformida. ma lihtsalt leian, et metodoloogiat tuleb äh, tõhustada. metodoloogiat tuleb täiendada nii, et see tekitaks äh, võim-, rohkem dünaamilisi võimalusi nende kandidaatriikide jaoks, kes suudavad ja soovivad edasi liikuda kiiremini ja teisest küljest nende jaoks, kes liiguvad edasi aeglasemalt, peame ka laienemisprotsessi aeglustama. me oleme näinud, et on üldtingimused, põhiõiguste tingimused, millega tuleb tegeleda enne, kui me tegeleme ühegi muu valdkonnaga. ma arvan, et selles osas peame olema väga selged, et äh, nii see ka jääb aitäh ja nüüd annan sõna Roheliste fraktsioonile, härra Ernest Urtasun. aitäh, volinikukandidaat, et täna siia tulite. Te olete toetanud härra Orbani äh, väljavaateid, vaateid Euroopa Liidus. samas äh, vaatab president sellele portfellile kui oma omandile see oli selge äh, Türgi tippkohtumisel, kus ta mitte ei äh, lubanud koostööd äh, lõpetada Türgi ja Süüriaga, kui ta saab selle portfelli, aga lisaks ütles, et ta kindlasti aitab neil oma püüdlusi saavutada. meil on siin lojaalsuse probleem, te peate näitama meile, et te olete lojaalne Euroopa Liidu institutsioonidele ja Euroopa Liidu poliitikale see on väga murettekitav, seega ma tahaksin nüüd anda teile võimaluse demonstreerida seda lojaalsust, äh, avaldades vastuseisu sellele väljaütlemisele. on väga oluline, et te oleksite lojaalne Euroopa projektile ja Euroopa institutsioonidele. ja kui te ei ole vastu sellisele murettekitavale seisukohale, siis kas te olete valmis härra Orbani äh, väljaütlemistele vastu olema? härra Verhey, palun. alates päevast, mil mind nimetatakse volinikuks, tegutsen täiesti sõltumatult. ma ei kuula juhiseid mitte üheltki valitsuselt ega asutuselt. ma olen järgmise kolleegiumi liige ning ma käitun kollegiaalselt ja ma järgin ainult Euroopa Liidu vaateid. Thank you, Mr Urtasun. aitäh, härra Urtasun, kas on jätkuküsimus? nagu te ette kujutate, siis meile sellest ei piisa, need on väga ilusad sõnad, aga meil on praegu juhtum, kus riiklik kapital sekkub otseselt teie portfelli, öeldes teile, mida teie peate tegema. ning see on täiesti vastuvõetamatu voliniku jaoks ja see peaks ka teile murettekitav olema ning te peaksite sellele vastu seisma. vastasel juhul te ei demonstreeri oma lojaalsust Euroopa institutsioonidele Te ei saa seda teha lihtsalt ilusate sõnadega, te peate tegutsema, te peate vastu olema kapitalile, mis sekkub otseselt teie portfelli. kas te olete valmis nüüd seda siin tegema, jah või ei? volinikukandidaat, taas kord üks minut vastamiseks. volinikuna ei lepi ma mingisuguse sekkumisega oma portfelli või ülesannetest mitte üheltki valitsuselt. Thank you. Now we come to the ID group aitäh, nüüd Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon ja annan sõna proua Anna Bonfriskole. Thank you, chair. Benvenuto, komissar. aitäh, esimees. tere tulemast, volinikukandidaat. tere tulemast, volinikukandidaat. ma kõnelen itaalia keeles, sest ma tahan äh, detailsemalt rääkida teiega Vahemere teemast. Te rääkisite mõningatest olulistest riikidest selles piirkonnas, aga minu küsimus on, mis on teie meelest Euroopa Liidu konkreetne roll nendes riikides Vahemerest lõuna pool? selleks, et edendada ja saavutada tõeline demokraatlik, poliitiline ja majanduslik stabiilsus ja julgeolek. mis võimaldaks meil suhtuda optimistlikult dialoogiprotsessi. ja härra Varhei, kaks minutit vastamiseks. aitäh. lõunapoolsetes naaberriikides äh, võtame näiteks Maroko. Maroko on valmis meiega suhtlema mitte ainult valdkondades, mis on olulised neile aga ka valdkondades, mis on olulised äh, meie jaoks. seetõttu on meil võimalik jätkata ja arendada seda partnerlussuhet nendega. Nad teevad meiega koostööd rände teemal. minu meelest on see meie huvides väga oluline. seega me peaksime rohkem äh, tegema majanduse arendamisel, olgu see siis välisinvesteeringud või kaubandus see võiks olla äh, mudel, mida kasutame kõikides lõunapoolsetes naaberriikides. ma näen äh, suurt potentsiaali ka suhetes Tuneesiaga. kui meil on uus valitsus, siis on meil ka uus president, äh, president Said, kes võiks olla meie jaoks partner. siis võiksime tekitada nende riikide siis võiksime nende inimeste jaoks luua võimaluse leida töökohti, elada tõelist väärtuslikku elu oma kodumaal. see tähendab seda, et tuleb parandada ka haridussüsteemi, riigihaldust. me saame sellesse piirkonda väga palju panustada. aga ka nemad peaksid meiega koostööd tegema valdkondades, mis on meie jaoks üliolulised Thank you, Miss Bonfrisco. aitäh ja proua Bonfrisco, jätkuküsimus. niisiis, millised on prioriteedid lisaks nendele riikidele, mida te juba mainisite? ma olen kindlasti nõus sellega, mida te ütlesite. prioriteedid, mis Euroopa Liidil peaksid olema Liibüas või Liibanonis või isegi Euroopa Liidu Vahemere riikides ja kus algatada Euroopa Liidu tegevusi, sest praegu ei ole meil ju väga häid tulemusi olnud, aitäh. härra Verhey, palun. Liibüa, we are facing two problems. Liibüas on meil kaks probleemi. esimene neist on humanitaarkriis, kus Euroopa Liit saab aidata, peaks aitama ning me peame tugevdama oma jõupingutusi selleks, et parandada äh, tingimusi migrantide jaoks et aidata valitsustel tagada tingimused, mis vastavad meie standarditele, kui asi puudutab põgenikke. teisest küljest riigis toimub kodusõda. see riik peab muutuma stabiilsemaks, aga siin ei saa Euroopa Liit üksi tegutseda, meil on vaja ülemaailmseid partnereid, kes aitaksid meil piirkonda stabiliseerida. me peame täielikult äh, kaasama ka USA et aidata sellesse riiki rahu tuua. nüüd Liibanon. seal asub üks suurim arv, suurim arv põgenikke ning me teeme nendega koostööd, aga taaskord peame suurendama oma jõupingutusi, et aidata kõiki neid põgenikke. teisest küljest loomulikult ka äh, on olemas Liibanonis majandusarengu potentsiaal. küll aga tuleks stabiliseerida selles riigis julgeolekuolukord aitäh ja ECR-i nimel palun Anna Fadiga. aitäh, esimees, volinikukandidaat, tere tulemast Ahveti komisjoni. Jean-Claude Junckeri viie aasta tagused väljaütlemised laienemise kohta ning hiljutised ülemkogu otsused, mis puudutavad Põhja-Makedooniat ja Albaaniat mõjutasid väga suurel määral Thessaloniki protsessi riike, aga need puudutasid ka idapartnerluse riike. ajal enne idapartnerluse riike me peame leidma viisi, kuidas tugevdada suhet idapartnerluse riikide ja Euroopa Liidu vahel. me peame tugevdama äh, assotsieerunud riikide suhet Ukraina, Gruusia, Moldova, aga ka teised. millised on teie plaanid äh, selleks tippkohtumiseks? aitäh, Anna Fadiga, volinikukandidaat, teil on kaks minutit vastamiseks. me oleme praegu üle vaatamas idapartnerlust konsultatsioonid on just jõudnud lõpule komisjoni poolt ja nüüd äh, komisjon kavatseb analüüsida, milline ettepanek teha tuleviku osas idapartnerluse kohta. minu idee idapartnerluse tugevdamiseks oleks aidata neil luua turumajandus, mis parandab nende väljavaateid ja võimalusi seista vastu välisele survele, aga lisaks, mis tekitaks ka keskkonna investeeringute jaoks, mis tooks äh, heaolu nende riikide, nendele riikidele. mis puudutab neid idapartnerluse riike, äh, kes on sõlminud ulatusliku ja kõikehõlmava vabakaubandusala, siis nad peavad meiega rohkem äh, suhestuma, meie peaksime rohkem olema valmis nendega koostööd tegema ja integreerima nii paljudes poliitikavaldkondades, kui nad tunnevad, et nad on suutelised äh, ette võtma. teisest küljest pean aga rõhutama, DCFTA vabakaubandusala tuleb endiselt rakendada. koos nende lepingutega äh, on need riigid äh, võtnud kohustuse rakendada pea seitsekümmend protsenti Euroopa Liidu õigusaktidest ja me peame aitama neil selle saavutada. seega meil on endiselt vaja teha tööd, et saavutada kõik äh, vabakaubandusalade eelised, aga nad peaksid meiega rohkem koostööd tegema, olgu selleks siis majandusareng, põhiline taristu, näiteks transport või energia, või olgu siis selleks roheline kokkulepe või digivaldkond. me peaksime suutma nendega äh, nendes valdkondades mõtestatumalt koostööd teha. aitäh ja jätkuküsimus üks minut proua Nefatiga aitäh! idapartnerlusriikidega koostööd tehes on ka meil julgeoleku küsimus. näiteks Valgevene on selles osas vägagi küsitav. mis puudutab äh, tegevusi, äh, mis on meie vastu suunatud. aga Ukraina võitleb välise agressiooni vastu ja mõnes mõttes võitlevad nad meie kõigi eest. assotsieerunud riikidel on Euroopa Liiduga raamlepingud, aga ka Ukrainal on näiteks ka haldusleping EDA-ga. kuidas te suhtute julgeolekukoostöö süvendamisse? aitäh, Anne Fadiga ja volinikukandidaat, palun. nagu ma ütlesin, kui nad tahaksid meiega rohkem koostööd teha, siis see võib olla ka julgeolekuvaldkond, äh, siis me peaksime olema selleks võimelised. mis puudutab Ukrainat, siis meil on nende osas äh, väga eriline vastutus. me peame aitama neil taastada oma suveräänsuse kogu Ukraina territooriumil ja me peame neid jätkuvalt toetama, neid kaitsma. see hõlmab äh, ka võimalike sanktsioonide pikendamist Venemaa vastu, seni kuni me ei näe äh, Minski protsessis äh, edasiminekut. loomulikult koos Josep Borrelliga kasutan kõiki oma portfellis olevaid vahendeid selle saavutamiseks ning samal ajal toetan kõiki tegevusi, mis aitavad Ukrainal suveräänsust taastada. aitäh, nüüd kuue fraktsioonist annaksin sõna härra Georgios Georgiole. suur aitäh Te ütlesite, et vaja on Lääne-Balkanil üles ehitada õigusriik, aga teie riik ja teie Ungari alalise esindajana Euroopa Liidu juures, teid äh, on seotud küsimärgi alla seoses äh, lep-, Lissaboni lepingu artikli seitse menetlusega, et äh, mõningaid olulisi põhimõtteid on rikutud või olete te siis äh, selline volinik, kes tegutseb kahes valdkonnas, üks on teie hing ja teine ähm, valdkond on siis äh, see vajadus, et te peate ellu rakendama neid seisukohti, mida on vaja teha, ellu rakendada? Commissioner... et teil on kaks minutit aega vastamiseks. volinikuna Äh, viin ellu äh, õigusriigi küsimustes äh, Euroopa Liidu seisukohti, ükskõik kas tegemist on Lääne-Balkaniga või idapartnerluse riikidega. ma kaitsen seda seisukohta väga sõltumatult ja mind ei takista mingi väline mõju ja kavatsen toimida kollegiaalselt oma komisjoni kolleegiumi kolleegidega. aitäh, kas on jätkuküsimus? ja nüüd äh, Türgi. Türgi on Euroopa Liidu jaoks oluline partner. samal ajal aga öeldakse, et äh, Türgi rikub rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ja me ei tohi jätta seda tähelepanuta. härra Orban on öelnud, et Türgi marssis sisse Süüriasse ja Orban lihtsalt ignoreeris seda. kas see on seotud sellega, et Türgist ei tohiks Euroopasse tulla pagulasi, kas see on seotud sellega, et see on vajalik laienemise ja õigusriigi ülesehitamise jaoks? volinikukandidaat, üks minut palun. ja mis puudutab Türgit, on meil väga veel selge seisukoht selle kohta, mida on vaja teha õigusriigi küsimustes. aga me oleme näinud äh, tagasilangust äh, ja see on üks peamistest põhimõtetest, miks liitumisläbirääkimised on peatunud. me kavatseme täielikult äh, analüüsida oma tulevast suhet Türgiga meil on oma huvid, mis puudutavad näiteks tolliliitu või rännet, aga meil on ka mured. see koda siin ja nõukogu peavad äh, täielikult arutama seda, milline peaks olema meie tulevane suhe Türgiga ja kui tegemist on ebaseadusliku puurimistegevusega Küprose lähistel, on välisministrid väga selgelt äh, näinud ette võimaluse kehtestada piiravaid meetmeid kui äh, neid on vaja kasutada, siis tuleb neid ka kasutada. aitäh, lugupeetud kolleegid, tegemist oli esimese küsimuste vooruga, äh, kus sõna said äh, siis fraktsioonide esindaja, esindajad või koordinaatorid, aga nüüd jätkame teise vooruga ja Rahvapartei nimel härra Andrius Kubilius, palun well,. Uh, härra volinikukandidaat komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et uus komisjon saab olema geopoliitiline komisjon ja teie oma sõnavõtus rõhutasite, et Ukraina on Euroopa Liidu jaoks äh, geopoliitiliselt võtmetähtsusega, nii et äh, ma ka järeldan, et te kavatsete keskenduda idapartnerluse riikidele, idapartnerluse riigid äh, Ukraina, Moldova ja Gruusia. Kreml on ket-, Kremlil on kehtestatud sanktsioone, aga samal ajal on lubatud ka täielikku äh, Ukra-, äh, idapartnerluse riikide lõimimist, te olete, kas te, te olete äh, lubanud, et kahe tuhande kahekümnenda aasta keskpaigaks tulete välja oma ettepanekutega, mis teie arvates peaksid olema Euroopa Liidu pikaajalised eesmärgid kahe tuhande kahe, Euroopa Liidus seoses idapartnerluse riikidega äh, ja millised on äh, need geopoliitilised teemad, mis on Euroopa Liidu jaoks äh, võtmetähtsusega? härra Varhei, palun. Ukraina täielik lõimimine Euroopa Liiduga on midagi, mida Ukraina on taotlenud. me peame ise ka analüüsima seda küsimust seni me ei ole seda võimalust Ukrainale pakkunud. aga mida me saame isegi selles kontekstis teha, lisaks äh, äh, vabakaubanduslepingu rakendamisele ja selle rakendamise kiirendamisele on see, kui me aitame neil luua tugevat äh, turumajandust, mis meelitab ligi Äh, välismaiseid otseinvesteeringuid, mis äh, loob töökohti Ukrainas ja mis tugevdab seda riiki. see saab olema minu jaoks prioriteediks. ma arvan, et äh, üks põhjustest, miks Ukraina on nii haavatavas olukorras, mida kasutab ära üks tema naaberriikidest, on just nimelt see, et neil ei ole olnud tugevat majandust ja ma soovin teha kõike, mida võimalik selleks, et neid lõimida võimalikult paljudesse Euroopa Liidu poliitika valdkondadesse juba praegu, nii palju, kui me saame, eriti kui tegemist on taristu arendamisega või investeeringute äh, edendamisega. mis puudutab äh, geopoliitilisi eesmärke, siis meie eesmärgid peaksid seisnema selles, et me soovime luua stabiilsust idapartnerluse riikides ja julgeolekut see on see, millega ma kavatsen tööd teha koos Josep Borrelliga. aitäh ja kas teil on äh, jätkuküsimus, härra Kubilius? minu teine küsimus äh, puudutab konkreetsemaid asju, nimelt Moldovat. nagu te teate äh,, Äh, inimene, kes soovis peaprok-, prokuratuuri äh, reformida, võidelda korruptsiooni vastu, äh, kaits-, kaotas oma koha. ja selle vastu olid väga paljud moldovlased. aga kahjuks nüüd on koalitsioon kokku langenud ja meil on selline olukord, et poliitilist stabiilsust Moldovas ei ole kui teid ametisse nimetatakse, siis äh, saab see olema esimene kriis, millega te peate tegelema. kuida-, millised oleksid teie ettepanekud, kuidas äh, toetada Moldovat äh, nii, et see ei mõju, mm, see oleks kasulik Euroopa Liidule ja Moldovale, et kui selleks, et meil oleksid täiendavad hoovad, kas Euroopa Liit peaks äh, peatama selle ähm, ähm, eelarveabi, mis just hiljuti lahti külmutati, kui Moldova ei ole valmis äh, omapoolselt äh, koostööd tegema? härra Marhei, ma olen äh, teadlik, millised on olnud viimased arengud, need ei ole Moldova jaoks olnud eriti soodsad, aga ma kavatsen teha koostööd Moldovaga, Moldova heaks äh, selleks, et Mol-, Moldovas reformid jätuksid või et nende osas ei tehtaks järeleandmisi. me peame tegema, äh, tagama seda, et isegi kui on sisekriis, siis reformid ikkagi jätkuksid ja kui reformid ei jätku, siis me peame peatama rahalise abi andmise, nagu seda on ka minevikus tehtud. selge on see, et äh, rahaline toetus on selgelt ja tingimusteta seotud reformide jätkumisega. aitäh ja nüüd SED fraktsiooni teine kõneleja Bernd Lange, INTA komisjoni esimees ja väliskomisjonil on INTA komisjoniga väga head suhted, sellepärast ongi ta siin. aitäh lahkete sõnade eest, härra esimees, lugupeetud volinikukandidaat kuna Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon on väga tihedalt seotud äh, rahvusvahelise kaubanduse ja vabakaubanduslepingutega, äh, äh, ähm, siis kuulates teie sissejuhatavat sõnavõttu, minu meelest inimõiguste küsimus või rahvusvaheliste küsimus Monaco puhul või sõnavabaduse küsimus või kohtusüsteemi sõltumatuse küsimused on meie suhetes alati väga olulisel kohal. Te tulete härra Orbani valitsusest ja Ungari valitsus on kohati olnud vastupidistel seisukohtadel võrreldes Euroopa äh, vaadetega. millise tagatise saate te me, mulle anda, et te esindate Euroopa Liidu seisukohti Euroopa Liidu väärtuste osas sama tugevalt, kui seda seni on tehtud? aitäh, Bernd Tangele, volinikukandidaat, kaks minutit, palun. volinikuna pean järgima Euroopa Liidu poliitikaid me oleme välja töötanud väga kõikehõlmava äh, komplekti erinevatest äh, nõudmistest, mis puudutavad in-, mm, mm, mm, koda-, äh, kodanikuvabadusi, pressivabadust, kohtusüsteemi sõltumatust ja ma kavatsen seda tegevust jätkata ja kõigis meie suhetes tagada seda, et neist tingimustest kinni peetaks, need on meie huvides ja Euroopa Komisjoni volinikuna pean kaitsma Euroopa huve aitäh, kas on jätkuküsimus? volinikukandidaat, palun kujutage ette, et äh, teil on tegemist kandidaatriigiga, kus äh, on toimunud arengud, mis viiks selleni, kui see riik oleks äh, Euroopa Liidu liikmesriik, et tema vastu algatatakse artikli seitse menetlus. milliseid meetmeid te võtaksite ja kuidas te seda uuriksite? üks minut, härra Farhei, palun. laienemisprotsessis on meil põhimõte, et kõigepealt tegeldakse mm, peamiste küsimustega, et kui ei toimu edusamme, Ehm, põhi, e-, e-, e-, inimõiguste küsimustes, äh, õigusriigi põhimõtete küsimustes, äh, äh, siis läbirääkimised ei jätku, peatükke ei ole võimalik sulgeda või peatatakse rahalise abi andmine. ja ma ei kohku tagasi selliste meetmete kasutamisest, mis minu käsutuses on, kui see on vajalik, sest riik ei täida vastavaid tingimusi aitäh ja nüüd Renew Europe nimel Petras Austrevitšus, palun. aitäh, volinikukandidaat uued instrumendid eh, naabruspoliitikas ja koostööpoliitikas, mida praegu arutatakse, eh, rõhutavad veelgi rohkem mm, inimõigusi ja muuhulgas ka tuumaohutuse kriteerium on üks kõige olulisematest eh, kriteeriumitest, kui tegemist on rahalise abi andmisega naaberriikidele ja kolmandatele riikidele. kuidas te kavatsete suhetes kolmandate riikidega tagada inimõiguste järgimine, kui seal rikutakse inimõigusi õigusi, kas te toetaksite Euroopa Liidu tasandil uute sanktsioonide kehtestamist, mis puudutab näiteks varade äh, külmutamist või viisade äh, mitteandmist, kui ähm, rikutakse teiste riikide territoriaalset terviklikkust, nende riikide äh, suveräänsust, see hõlmaks siis riiklikke ja mitteriiklikke tegutsejaid, kes oma rahaliselt või süstemaatilise korruptsiooni tõttu on andnud panuse sellistesse kuritarvitustesse ja sellistesse kuritegudesse, poliitikasse äh, kogu maailmas. aitäh äh, kaheks minutiks nüüd sõna vastamiseks. mis puudutab tuumaohutust äh, seoses Valgevenega, siis on selge, et me peame tagama tuumaohutuse, sest see on Euroopa Liidu roll mitte, tagada seda mitte ainult oma territooriumil, vaid ka naabruses. ja ma jätkan tööd Valgevenemaaga selleks, et seda tagada. Valgevene on hiljuti olnud koostööaldis, nad on teinud, tulnud välja riikliku tegevuskavaga, nad on nõustunud osalema vastastikuses hindamises, aga endiselt on vaja teha tööd, vaja on tagada, et meie eksperdid samuti saaksid äh, neid äh, kohti külastada ja tagada, et tuumaohutus see on tagatud vastavalt meie standarditele ja ma kavatsen selle nimel tööd teha. mis puudutab inimõiguste alaseid sanktsioone, siis äh, välispoliitikas on sanktsioonid kõige karmim meede, mida on võimalik võtta. ja enne sanktsioonide kehtestamist on äh, teisi instrumente, mida saab kasutada. esmalt äh, tahaksin kasutada muid instrumente, mis minu käsutuses oleks, nagu näiteks rahastuse peatamine, dialoog vastavate riikidega. sanktsioonide kehtestamine peab alati olema viimane meede. praegu meil sellist süsteemi ei ole ja me peaksime kõigepealt veenma liikmesriike, et äh, sellist tööd tuleks alustada. kui ähm, mõni liikmesriikide rühm tuleb välja sellise ettepanekuga, siis loomulikult olen valmis seda analüüsima ja tegema nendega tööd, äh, äh, analüüsimaks, et millised võiksid olla sellise süsteemi eelised. aitäh, jätkuküsimus palun, Petras. aitäh. ma tean, kui olulised on sanktsioonid, aga see poliitika, mis muutus, et meil, äh, meil on endiselt see poliitika, et meil on piitsa- ja präänikusüsteeme. kas te toetaksite, et meil oleks midagi Euroopa Liidu tasandil Magnitski nimekirja sarnane meede, mida võib-olla ei kasutatakse alati, aga mis äh, oleks tõesti väga kindel, kõikehõlmav äh,, mis ähm, puudutaks äh, inimõiguste järgimist äh, kogu maailmas äh, ja eriti puudutaks siis mõningaid neid riike, mis pidevalt panevad toime vastavaid rikkumisi. üks minut vastamiseks. ma arvan, et sanktsioonide režiimi kehtestamine on tõesti väga karm meede ja seda on vaja korralikult kaaluda praegu meil ei ole laual selliseid ettepanekuid ja me peame kaaluma kõiki aspekte, kui selline ettepanek tehtaks. praegu järgime oma eesmärke, eh, kasutades vähem piiravaid meetmeid, aga ei tohi unustada, et eh, näiteks sõjakuritegude puhul meil juba on võimalus kehtestada selliseid sanktsioone. nii et äh, seda võib-olla ei ole vaja, et meil oleks vaja võtta vastu mingi täiendav sanktsioonide komplekt, me võiksime kasutada neid ees-, instrumente, mis meil juba on, ja see võiks äh, siis ka hõlmata sanktsioonide kehtestamist äh, isikute suhtes, kes on toime pannud inimõiguste rikkumisi aitäh ja järgmine minu nimekirjas on härra, härra Vangelis Meimerakis Rahvaparteist, üks minut palun. aitäh, härra esimees. oli Araabia kevad ning äh, Vahemere lõunaosa riigid äh, läksid väga erinevaid teid. Euroopa Liit alguses äh, rõhutas seda, et vaja on demokraatlikke reforme rõhuga inimõigustel ja loomulikult tuleks anda ka äh, majanduslikku abi, aga nüüd, üheksa aastat hiljem, olukord ei ole julgustav. kuidas hindate teie Euroopa Liidu rolli viimastel aastatel ja millised on teie prioriteedid tõhusamaks äh, lähenemiseks sellele olukorrale ning kuidas te tahate tagada regiooni veelgi suuremat toetamist nii Euroopa Liidu poolt kui liikmesriikide poolt. aitäh, kaks minutit vastamiseks. ma vabandan äh, saadiku ees, aga ma kahjuks ei kuulnud teie küsimuse algust, nii et ma ei tea, mis äh, maailma piirkonnast te nüüd rääkisite? Äh, juttu oli Araabia kevadest Vahemere lõunaosa riikidest. Uh, seen... me nägime, et uh, Araabia kevad tõi väga palju rahutusi sellesse piirkonda ja me oleme näinud, uh, mis sellele on järgnenud, aga teisalt me oleme ka näinud, et um, see võis tuua demokraatiat äh, lähemale meie naabruses, nagu näiteks Tuneesia puhul. ma kavatsen teha koostööd kõigi nende riikidega ja nagu ma ütlesin, minu nä-, headeks näideteks oleksid Tuneesia ja Mar-, Maroko, kus ma näen tõesti suurt võimalust äh, jätkata ja suurendada meie koostööd äh, nendega ja aidata neil reforme eh, tugevdada. Tuneesia puhul on potentsiaal muidugi suurem, seal on toimunud demokraatlikud valimised ja nüüd on vaja aidata Tuneesiat, et nad ehitaksid üles toimiva riigi haldussüsteemi, mis oleks võimeline eh, kasutama ära meiepoolset rahastust ja mis oleks võimeline jätkuvalt eh, läbi viima demokraatlikke rolle, tagama õigusriigi põhimõtte järgimist ja mina näen, et me annaks neile igasugust abi, mitte ainult rahalist abi, vaid ka äh, tehnilist äh, abi, äh, toetaks neid oma teadmistega, kui seal on valitsus, aga ka aitaksime uut presidenti, loomaks sellist haldussüsteemi, mis toimiks Tuneesia kodanike huve, huvides. jätkuküsimus, palun demokraatia ja vabad valimised on Euroopa Liidus põhiväärtuseks, me oleme seda korduvalt öelnud. seda arvesse võttes äh, osalevad väga paljud kolleegid igal aastal valimisvaatlusmissioonides äh, Vahemere lõunaosa riikides, paljud mm, ei ole tihti äh, Äh, traditsioone korraldada vabu valimisi ja seal on väga raske demokraatia mm, teel edasi liikuda. Te ütlesite, et Tuneesia on hea näide, mul on väga hea meel, et te selle näite tõite. Alžeerias on tulemas detsembris presidendivalimised, ka seal on tehtud väga suuri jõupingutusi. kuidas hindate teie demokraatia arengut nendes riikides ja millist poliitikat te kavatsete ajada selleks, et me saaksime nendes riikides reforme jätkuvalt toetada? üks minut vastamiseks. Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissioonid on minu arvates väga kasulikud ja ma innustaks kõiki Euroopa Liidu liikmesriike osalema neil missioonidel, sest äh, need ei anna me meile mitte ainult äh, teadmist sellest, kas äh, kohapeal täielikult järgitakse demokraatia põhimõtteid, vaid see annab ka võimaluse suhelda kõigil tasanditel nende riikidega ja ma tahaksin äh, arvestada selle, teie toetusega, et te osalete nendel missioonidel ja kui ma saan, siis mul on väga hea meel aidata teid ähm, asjadega, mis on minu võimuses ja mis puudutab Alžeeriat, siis jah, seal on toimunud julgustavaid arenguid ähm, seoses äh, detsembris toimuvate valimistega, aga võttes arvesse Alžeeria ajalugu, ma arvan, et vaja on olla väga ettevaatlik, kui me arutame nende siseasju väljaspool Alžeeriat. me loomulikult innustame neid, et nad äh, jätkaksid demokraatia teel liikumist, aga Alžeeria rahvas äh, lõpptulemusena saab need otsused teha ainult ise aitäh ja järgmisena saab sõna Rafael Glüksmann e-, SED fraktsiooni nimel. aitäh, lugupeetud äh, volinikukandidaat. Te võib-olla äh, Pierre Verdi äh, fraasi tunnete, et, et ei ole mitte ainult, ei ole armastust, vaid on ainult ähm, tõendid armastusest. minu kolleeg Ernest Urtasun küsis teilt, et te tõendaksite oma sõltumatust. et kui meil, me seda näeme e, ja kui te saate selle koha, ma kordan küsimust, et meil on vaja tõendit äh, Ähm, teie sõltumatuse kohta, et palun mõistke hukka Orbani sõnad ja kas te võite, võiksite palun hukka mõista ka selle illiberaalse demokraatia mõiste, mida Ungaris on väga palju kasutatud ja mis on vastuolus nende põhimõtetega, mida te peate edendama meie naabruses? Merci, commissioner designate, two minutes. The proof of my independence Äh, minu sõltumatust tõendab see töö, mida ma olen juba teinud komisjonis. neli aastat olen olnud üksuse juht, äh, mis nelikümmend aastat ei olnud võimeline ülesandeid täitma, ma olen andnud panuse nende ülesannete täitmisse, hoolimata väga rasketest läbirääkimistest äh, mitmete liikmesriikidega. ma olen äh, seda, neid ülesandeid täitnud väga sõltumatult, ilma igasuguse välise surveta ähm, ja minu jaoks on see tõend, käegakatsutav tõend äh, minu võimekusest tegutseda sõltumatult kui tegemist on ükskõik millise valitsuse äh, sõnavõtuga, siis äh, nemad peavad sellega tegelema, aga nagu ma ütlesin, volinikuna järgin ainult Euroopa Liidu põhimõtteid ja komisjoni seisukohti, tegutsen äh, täiel määral kollegiaalselt oma volinikest kolleegidega. härra Glüksmann, jätkuküsimus nii et ei taha seda lauset hukka mõista ega ka äh, hukka mõista seda illiberaalse demokraatia kontseptsiooni. teen, toon järgmise lause. iga ähm,, iga migrant on äh, julgeolekuoht, tegemist on jällegi Orbani äh, sõnavõtuga äh,, ja komisjon on nüüd Ungari kohtusse kaevanud, sellepärast et nad ei äh, pea kinni varjupaigaõigusest äh, äh, ega tagasipöördumise õigusest. kuidas te kavatsete naabrusriikides ajada poliitikat, mis on täiel määral vastuolus varjupaiga küsimustes teie valitsuse poliitikaga? aitäh ja üks minut vastamiseks. minu portfell hõlmab välissuhteid rändeküsimustes. ja seetõttu kaitsen Euroopa Liidu seisukohti, äh, milleks on see, et me peame aitama oma partnerriike, ükskõik kas nad asuvad lõunas või idas, me peame aitama neil kaitsta oma piire äh, ja ähm, astuma vastu välisele rändesurvele, aga me peame aitama neil ka hoolitseda nende territooriumitel asuvate äh, rändajate eest ja nagu eelmine äh, volinik kavatsen ma seda ülesannet täita, see on see poliitika, mida ma kavatsen esindada ja omalt poolt ajada. aitäh, roheliste nimel Viola von Krammen-Taugedel, palun volinikukandidaat, teie valitsus on olnud härra Putini Venemaaga väga sõbralik. Putin on käinud neli korda Budapestis eh, alates Krimmi okupeerimisest ja hiljuti lubas Ungari valitsus Vene rahvusvaheline investeerimispangal, mida peetakse ka spionaažifrondiks, lubas tal täieliku immuunsusega tegutseda äh, Ungaris personalil on diplomaatilised passid, ehk siis nende tööd liikmesriigid analüüsida ei tohi. minu küsimus teile on, kuidas te seisate vastu Vene mõjule idanaabruse piirkonnas ja ka Lääne-Balkani piirkonnas, kui teie valitsus on aktiivselt edendanud ja isegi tegutsenud Venemaa huvide esindajana Euroopa Liidus. aitäh, volinikukandidaat, kaks minutit. Um... suur tänu. voliniku eesmärk ei ole ühegi riigi eh, joont käia ja ma seda ka ei tee, olgu see Ungari või mis tahes muu riik minu ülesanne on täita Euroopa poliitikat, mida loob nõukogu ja teie koda. ja see saab olema minu töö. nagu ütlesin, ma olen seda neli aastat suutnud teha. komisjon on mind piisavalt usaldanud, et ma tohtisin tegeleda väga tundliku teemaga väga tundliku politiseeritud aruteluga ja ma olen tegutsenud sõltumatult. ma võin teile sedasama pakkuda, kui te mind ametisse kinnitate. aitäh, jätkuküsimus um,. jah yeah,, mikrofon. We have seen Kreml me oleme näinud Kremlini, Kremli toetatud propagandat nii veebis kui traditsioonilises meedias, mis omab tohutut mõju liikmesriikides ja ka naaberriikides. sedasorti disinfokampaaniad on negatiivselt mõjutanud arutelu, avalikku arutelu, see on õõnestanud demokraatiat. küsimus, kui teid kinnitatakse volinikuks, siis kuidas te aitate, toetate riike nagu Gruusia ja Moldova võitluses hübriidohtude ja sellise sõja osas? mõeldes ka sellele, et riikides nagu Ungari, ka seal Eh, riigi toetusega meedia levitab libauudiseid, mille päritoluks on Venemaa. härra Varhei, üks minut. Uh... aitäh. ma teen koostööd Joseph Borrelliga selles küsimuses. me oleme pannud paika välisteenistuse strateegilise kommunikatsiooniüksuse, Stratkomi mis on juba praegu päris tõhus hübriidohtude ja libauudiste vastases võitluses ning ma suhtlen kõrge esindajaga, eriti seoses Ukrainaga, kus paistab, et see nähtus mõjutab samuti just avalikkust kõige, kõige enam ning ma võtan kasutusele ka kõik finantsvahendid selleks, et Ukraina saaks selle nähtuse vastu võidelda. suur tänu. ID fraktsiooni nimel Jerome Rivier. aitäh, president, esimees, volinikukandidaat Ehm, ma tahaksin küsida Türgi ja Lääne-Balkani riikide kohta. Te rääkisite ebaseaduslikust puurimistegevusest ja ka sissetungist Süüriasse, samuti seitsmekümne neljanda aasta teema Küprose okupeerimine. Ehm, seda vabariiki ei tunnista mitte keegi ning siis Erdoğani muud poliitikad, mis ehm, seisnevad nafta, raha kasutamises terroristi raha, terrorismi rahastamisel. me rääkisime sellest ka eile ja suhteliselt ühehäälselt mõisteti hukka Türgi. ja küsimus seisneb selles, et kuidas selline poliitika peatada. see on väga ebamugav suhe, ebamugav suhe Türgi ja Euroopa vahel. kas te ei, ei leia mitte, et tuleks lõpetada äh, see vale, et Türgi võib üldse liiduga liituda. aitäh, volinikukandidaat, kaks minutit. kui jutt on liitumisprotsessist, Türgi liitumisest Euroopa Liiduga, siis on võimalik näha, et see on juba peatunud. aga lõpetamine, liitumisläbirääkimiste lõpetamine ilma liitumiseta äh, on suur poliitiline strateegiline otsus, mille peab langetama teie koda ja nõukogu. tegemist pole millegagi, mida otsustab üks volinik. ehk siis, kui tuleb terviklik arutelu, mis puudutab tulevasi suhteid Türgiga, siis loomulikult seda strateegilist küsimust tuleb analüüsida. teisalt ei tohi unustada, et Türgi on suuruselt teine NATO liikmesriik ja liitlane nende liikmesriikide tarbeks, kes on NATO äh, liikmed. seal on sada miljonit elanikku, see on suur riik põhimõtteliselt meie naabruses. ehk siis, kui me mõtleme tulevastele suhetele, siis tuleb kõiki tegureid arvesse võtta ja liitumisläbirääkimised on üks nendest teguritest. aitäh, jätkuküsimus palun. aitäh. mis puudutab Balkanit, Euroopa Liidu poliitika laienemise äh, vallas on olnud selline, äh, selline, et äh, järjest puhutakse õhupanni ja meil on mulje, et see õhupall on nüüd lõhkenud ja nüüd enam ei soovita seda poliitikat ja vaja on äh, leida mõistuse hääl ja, ja äh, ol, oldi vastu Albaania ja Põhja-Makedoonia liitumisele Euroopa Liiduga ja seal on ka väga palju probleeme, näiteks Serbia vähemus Kosovos, kes on äh, ohustatud ja nii edasi. ja ma ootan äh, teilt seda vastust, et te kavatsete eelkõige rõhutada neid reforme, mida on vaja, aga kas te suudate vastu seista siin tuin äh, häälte enamusele, mis on äh, paanikas, kes tõesti äh, on, seisavad vastu rahva tahtele ja soovivad järjest rohkem laienemist. aitäh, üks minut. My task as minu ülesanne volinikuna, kes vastutab laienemise eest, ei ole mitte ainult veenda Lääne-Balkani riike meie tingimuste ja prioriteetide osas ja panna nad neid tulemusi saavutama, aga me peame veenma ka oma kodanikke ja liikmesriike, et see kõik on meie huvides endiselt, eriti kui täidetakse meie esitatud tingimusi. ehk siis ma kavatsen luua silla meie liikmesriikide ja Lääne-Balkani riikide vahel. ja te võite olla kindlad, et et ma kaitsen liidu huve elujõuliselt selles piirkonnas, eh, nõnda et kõik tingimused ja kõik mured leiavad käsitlemist. teisalt me peame pakkuma kõiki stiimuleid neile, et neil oleks võimalik kasvada ja tulla meile lähemale. ka see on osa poliitikast, mida ma soovin ellu viia. ning selle kaudu peaks olema võimalik kõiki muresid käsitleda Thank you! suur tänu! järgmisena ECR fraktsiooni nimel Angel Tšambatski, aga ma ei ole teda näinud. kas keegi teine ECR fraktsioonist soovib sõna võtta tema asemel? kus kolleeg on, ahaa. Could you just at the beginning tell me your name, please? kas te ütleksite ka oma nime, palun, aga jah, teil on sõna. nii that I could ask the question. aitäh, see on suurepärane võimalus küsida küsimus, ma teen seda oma emakeeles, hollandi keeles. Eh, ütleb härra Russin. Ehm, ma küsiksin Vahemere ja Liibanoni kohta ja ka teiste riikide kohta. ma ei kuulnud tegelikult palju Iisraeli kohta. kas te äh, ütleksite natuke ka Iisraeli kohta ja selle kohta, kuidas te näete suhteid Euroopa Liidu ja Iisraeli vahel? kuidas teie meelest on neid suhteid võimalik tugevdada, meil on Iisraeliga assotsieerimislepe, mida, mille osas räägi, räägiti läbi mitu aastat ja ma tahaksin teilt kuulda, mida arvate teie suhtest Euroopa Liidu ja Iisraeli vahel? suur tänu, kaks minutit, palun. suur tänu. tõepoolest, Iisraeliga on assotsieerimislepe, meil on suurepärased kaubanduslepped Iisraeliga ja koostöötase on paljudes valdkondades väga kõrge, näiteks teadus- ja arendustegevus see on äärmiselt oluline ja me peaks proovima oma koostöötaset kõigis nendes valdkondades äh, tõsta. küll aga on ka teatud mõjusid seoses ähm, Lähis-Ida rahuprotsessiga ja sellega, milline on Iisraeli suhe Palestiina ja okupeeritud territooriumidega. ma kaitsen seega edasi Euroopa Liidu seisukohta, mis on see, et ainult kahe riigi lahendus võib äh, tuua kaasa pikaajalise rahu Lähis-Idas ja me peame suhtlema Iisraeliga ja Palestiinaga selle saavutamiseks. loomulikult ei ole see minu e, esimene ülesanne, aga see on Joseph Borrelli ülesandeks eelkõige, kuivõrd tegemist on ju ikkagi suure välis- ja julgeolekupoliitilise küsimusega. küll aga minu kasutuses on ka vahendeid, et seda protsessi tagant toetada, aga ma saan ka toetada Palestiinaga seonduvat ja, ja nende tööd, mis puudutavad põgenike aitamist või mingisugust muud meiepoolset humanitaarabi. hiljuti me oleme ka näinud kahjuks mm, nukraks tegevaid arenguid seoses ühe olulise organisatsiooniga piirkonnas ja me loodame, et see olukord äh, UNRWA-s ähm, kiiresti korda tehakse, me istume nendega laua taha, teha nõnda, et me rahastame seda organisatsiooni alles siis edasi, kui kõik rikkumised leiavad täielikku käsitlemist, aga me peame nendega edasi suhtlema, sest nemad on need, kes tegutsevad koha peal. Meneer Arsen, een minuut alstublieft jätkuküsimus? Eh, eh, aitäh teile vastuse eest ja teiepoolse selgituse eest. Eh, kui tohiksin küsida jätkuküsimuse, kas te olete minuga nõus, et Iisrael, et Iisraeli ohustab Iraanist tulenev surve ja ma leian, et me peame mõtlema vastutusele selles küsimuses. kas teie meelest teie portfelli pinnalt oleks võimalik mõelda, kuidas käsitleda Iisraeli julgeolekuolukorda ja ohte, millega Iisrael silmitsi seisab. kas tegemist on millegagi, mida te saate käsitleda? volinikukandidaat, üks minut The EU's line has always Euroopa Liidu seisukoht on alati olnud, et me ei aktsepteeri mingisugust ohtu Iisraeli julgeolekule ja kui mind ametisse kinnitatakse volinikuna, siis me peame sellest seisukohast kinni pidama. me peame tagama, et mis tahes väline või ka sisemine oht, olgu see siis okupeeritud territooriumidelt või väljastpoolt Iisraeli, et äh, seda mitte ainult ei mõisteta hukka, vaid sellele seistakse kohe vastu vahetult. nüüd kui rääkida suhetest Iraaniga, siis see ei jää minu pädevusvaldkonda ja, ja mul on väga raske teile konkreetselt selles küsimuses vastata, aga ma, nagu öeldud, olen valmis ähm, tegutsema, et pakkuda kõikvõimalikku abi oma portfelli raames, et ähm, tagada julgeolekut Iisraeli tarbeks. aitäh, Rahvapartei nimel Lukas Mandl. aitäh, esimees, volinikukandidaat. minu küsimus puudutab Lääne-Balkani riike, eriti ajude äravoolu Lääne-Balkani riikidest. küll aga kõigepealt ma õnnitleksin teid ehm, kandidatuuri puhul. keegi ei tohiks unustada, et ehm, sellisel ametikohal Euroopa rahva teenimine on ikkagi privileeg. teiseks, mul on hea meel, et te rõhutasite selgelt kriitikat, mis puudutab Türgi sõjalist tegevust Süürias seoses kohaliku kurdi kogukonnaga ja te rääkisite ka sellest, mida peaks Euroopa Liit arvama Türgist ma rõhutan seda sellepärast, et viimaste nädalate arengud on olnud negatiivsed, aga te ütlesite need asjad selgelt välja. ka see on seotud ajude äravooluga, sest paljud noored, eriti hästi haritud noored, lahkuvad Lääne-Balkani riikidest, nad lahkuvad Lääne-Balkani riikidest isegi Türgi suunal, näiteks Kosovost. Kosovol ei ole endiselt Euroopa Liiduga viisavaba reisimist ette nähtud, küll aga viisavabadus on Türgiga, mis tähendab seda, et paljud noored lähevad Türki mida te teete selle küsimuse lahendamiseks või selleks, et aidata Lääne-Balkani riikidel ajude äravoolu küsimust lahendada? Best tool. kõige parem vahend ajude äravoolu vastaseks võitluseks on äh, luua kohalik majandus, selline kohalik majandus, mis suudab kaasata noori professionaale nendes riikides aga selle saavutamiseks on puudu paljudest asjadest, on puudu põhilisest taristust, on puudu suhtelisest arengust majanduses, välisinvesteeringutest ja ka konkurentsivõimelisest haridussüsteemist. just sel põhjusel on komisjon juba praegu edendanud ja rahastanud kõrgharidust ning käesolevast aastast ka kutseõpet selles piirkonnas. arvud on väga kriitilised. keskmiselt on võimalik näha, et Lääne-Balkani riikide rahvastikust on nelikümmend protsenti lahkunud, need on noored, need on professionaalid, kes ei äh, suutnud ähm, panna majandust toimima. Nad tuleb sinna tagasi meelitada, aga see on tehtav ainult siis, kui me aitame neil nende viie aasta jooksul kasvada, kui me aitame nendel majandustel kasvada. loomulikult see ei saa toimuda õigusriigi või põhiõiguste arvelt või, või mis tahes muu põhiväärtuse arvelt, vaid need asjad peaksid käima käsikäes. vastasel juhul mitte ükski meie liidu ettevõtja ei investeeri ja riski oma kapitaliga sellises ähm, naabruses, mis on prognoosimatu. kui rääkida Kosovo viisavabadusest, siis paraku on see äh, tupikseisus nõukogus ning samuti on see tupik tekkinud Pristina ja Belgradi vahelise dialoogi tõttu ja ma näen tõesti ajalooliselt olulist võimalust jõuda kokkuleppele jõuda rahuni nende kahe vahel loodetavasti juba käesoleval aastal. kui see aset leiab, siis viisavabaduse küsimus lahendatakse samuti ära. aga senimaani tuleb tegutseda, et võimaldada Kosovo rahval reisida. aitäh, jätkuküsimus. aitäh, esimees päris ambitsioonikas on rääkida juba käesolevast aastast sellise lahenduse puhul, aga ma kiidan teie ambitsiooni. Te mainisite mitu korda ka suhet Josep Borrelliga ja te ütlesite, et te kavatsete ehitada sildu parlamendi ja nõukogu vahel. mida te teete selleks, et praegust Prantsuse juhtkonda veenda tugeva Euroopa olulisuses, mis tähendab ka tugevat liitumisprotsessi Lääne-Balkani riikide tarbeks? mida saame meie parlamendina arvata nii-öelda välisasjade klastrist seoses volinik Borrelli ja teistega ka ametisse astuv president ise, kuidas tema on sellesse kaasatud seoses Lääne-Balkani riikidega? aitäh, härra Varhei, üks minut väga põgusalt. mina olen nõukogus näinud, ma olen ka kohal olnud nende arutelude puhul käesoleval aastal ja eelmisel aastal, ma nägin ebaõnnestumist, sellepärast et sama olukorda hinnati erinevalt. minu prioriteet saab olema ühise hinnangu saavutamine liikmesriikide poolelt ja komisjoni poolelt, kui jutt puudutab objektiivseid fakte. ma tahan, et ähm, ka liikmesriigid oleks kaasatud meie külaskäikudesse ekspertide tasandil, et tuldaks kokku, vaadataks piirkonda tervikuna, hinnata fakte, hinnata arenguid, hinnata neid koos, selleks et uut ebaõnnestumist aset ei leiaks. siis me saavutame äh, selge tulemuste nimekirja mõlema poole jaoks, nii Lääne-Balkani riikide jaoks kui ka meie jaoks ja siis ei ole rohkem üllatusi. kui rääkida teisest küsimusest, mille te tõstatasite seoses Prantsuse juhtkonnaga, siis tegelikult asi ei ole ainult Prantsusmaa juhtkonnas, vaid ka Madalmaade kuningriigi juhtkonda on mul vaja veenda ja ka Taani juhtkonda pean ma veenma. aga ma teen seda meeleldi ja ma juba algusest peale suhtlen nendega kõvasti, sest ilma nendeta sa aset ei leia. suur tänu. Renew fraktsiooni nimel Clement Crochet. Thank you, chair, commissioner designee aitäh, volinikukandidaat, ametisse astuv president ütles, et tegemist saab olema geopoliitilise komisjoniga. kas teie meelest tähendab see nii seda, et laienemis- ja naabruspoliitika on geopoliitilised vahendid konkurentsis teiste suurte riikidega või kas me lähtume endiselt oma äh, põhiväärtustest seoses suhetega riikidega, kes on naabrus- või laienemispoliitika osad, kuidas te neid kahte asja kavatsete tasakaalustada, kuivõrd need põhimõtted on vahel üksteisel vastu töötavad? palun, kaks minutit maksimaalselt um.. aitäh, ma arvan, et nad ei ole ilmtingimata äh, üksteisele vastu töötavad. vaja on laienemist, vaja on põhivabadusi ja õigusriigi põhimõtte toimimist Lääne-Balkani riikides, ilma selleta laienemist ei toimi, me kõik teame seda ja ma töötan käsikäes Lääne-Balkani riikidega, aga ka meie liikmesriikidega, selleks et see muuta reaalsuseks. ja ma tahaksin, et liituvad riigid saaks aru, et tegemist ei ole ainult mingi laia kontseptsiooniga, millega me Euroopa Liiduna seotud oleme, vaid tegemist on millegagi, mis on vajalik nende igapäevaelu tarbeks, igapäevaelu, see tähendab siis majandust, sotsiaalsfääri, vastasel juhul nad ei saa meiega mõtestatult suhelda. ja ilma selleta ei saa nad ka tõsta usalduse taset, nõnda et me saaksime nad oma liitu vastu võtta Äh, just sel põhjusel peame me paralleelselt mitme asjaga tegelema, et suurendada nende võimalust järjest enam osaleda meie poliitikates, aga teisalt peame tagama, et me ei unusta põhiasju. et seal peavad nad tulemusi saavutama. see on ähm, selge ka oktoobri ülemkogu näite varal, sest vastasel juhul see ei saa võimalik olema aga taaskord Euroopa väljavaade on olemas muutumatult, aga see võib muutuda reaalsuseks ainult siis, kui täidetakse kõiki neid tingimusi. aitäh, härra Klaše, jätkuküsimus. hea volinikukandidaat, ma tahaksin kuulda teie arvamust IPA kohta, kuivõrd ähm, seda programmi kasutati varem väga loominguliselt, muuhulgas ka rändekriisi leevendamiseks. kas te kavatsete toetada selle praktika muutmist, et tegemist oleks tõesti ühinemiseelse abiga edaspidi, et aidata neid riike ja kas äkki liidul on ähm, isegi mingeid kohasemaid mehhanisme, mida saaks kasutada? aitäh, minutine vastus. Yes jah, uued ettepanekud uue MFF-i osas ütlevad selgelt, et IPA-t kasutatakse ainult ühinemiseelseks abiks, ettevalmistusteks, võimekute arend-, võimekuste arendamiseks, õigusriigi toetamiseks ja ja seoses teiste võtmevaldkondadega, mida tuleb nendes riikides arendada. ja tuleb üks teine rahastamisvahend NDICI, mille puhul on rände tarbeks rahalised vahendid ette nähtud, ehk siis interferentsi ei teki. ei teki seda, kui see heaks kiidetakse siin ja nõukogus, et IPA ja ränne ei kollideeru. Right, thank you. aitäh siis fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete kolleegide nimel Marton Gyöngyoshi. tere hommikust, kõigepealt õnnitlen härra Varheid selle puhul, et ta on niivõrd kaugele jõudnud, erinevalt eelkäijast. Ehm, teid valis valitsus ja erakond, mis on tegutsenud üheksa aastat juba õigusriigi põhimõtte vastaselt. just seetõttu käib praegu Ungari vastu artikkel seitse menetlus ja sellel võivad olla väga tõsised tagajärjed. Fidesz loob erakonda, parteipoliitilist süsteemi, nad tungivad sisse ministeeriumidesse ja Välisministeerium ei ole siin ka mingi erand Teid tuntakse Fideszi sõdurina siin Brüsselis, ehkki te olete väga mm, kõrgelt haritud ekspert. kuidas te saate meile tagada, et te tegutsete sõltumatult Fideszist ja härra Orbanist, mis garantiid te pakute meile, et tegutsete Euroopa kodanike huvides, mitte Fideszi oligarhide huvides? kuidas saate te suhelda äh, liitumiseelses kontekstis riikidega, kuidas te saate rääkida neile teatud põhimõtetest, kui Nikolai Korovski ja kõik muu selle puhul käib kõikide nende põhimõtete vastu. aitäh, hea kolleeg ähm,, volinikukandidaat! aitäh, äh, hea kolleeg, selle küsimuse eest! lähtuvalt aluslepingutest on igal komisjoni liikmel paratamatu selline päritolu, et äh, ta seatakse valitsuse poolt kandidaadina üles ametisse astuva presidendi heakskiidul, mina ei kuulu ühtegi erakonda, kuidas te saate öelda, et ma olen erakonna delegaat? kui rääkida Nikolai Krevski juhtumist, siis äh, selle kohta saan öelda vaid seda, mida ütles komisjoni kõneisik ja jään ka selle juurde tulevikus. nagu olen mitmel korral juba siin täna lubanud, ma kavatsen tegutseda täiesti sõltumatult. ma ei võta vastu mingeid juhiseid üheltki liikmesriigilt, seda tegin juba siis, kui töötasin Euroopa Komisjonis ma ei võta üheltki valitsuselt vastu mingeid juhiseid või institutsioonilt, ma kavatsen tegutseda kollegiaalselt volinike kolleegiumi liikmena. nüüd selle konkreetse küsimuse puhul otsustavad liikmesriigid varjupaiga taotluste osas ning äh, nende reeglitega on Ungari nõustunud, ehk siis tegemist on liikmesriigi pädevusega ja mul selle kohta rohkem kommentaare ei ole. suur tänu, jätkuv küsimus, härra Kontšessi. suur tänu, esimees, ja tänan vastuse eest antud kuulamisel on küsitud või puudutatud teie sõltumatuse küsimust mitmel korral ning härra Orbani avaldus ähm, Türgi nõukogu seoses äh, Bakuus, seda mainiti, proovime kolmandat korda. Orban ütles, et Ungari võitleb selle olulise portfelli saamise nimel Euroopa Komisjonis ja et siis Ungari kavatseb seda kasutada selleks, et ähm, paremini suhelda oma sõprade Aserbaidžaani ja Türgiga, et edendada nende huvisid. nii et mida nüüd arvata, olenemata sellest, mida arvata Euroopa Liidu, Türgi, Aserbaidžaani suhetest, tekivad ikkagi küsimused või mured, et, et volinikku kohtleb liikmesriigi peaminister justkui marionettnukku. sellist asja ei saa lubada. kuidas te saate meile garanteerida, et ei võta Orbanilt mingeid juhiseid? vastus, härra Varhe, üks minut. Képviselő úr, csak azt tudom mondani, hogy az Európai Bizottság härra John Jersey, ma saan end vaid korrata. komisjoni liikmed ei võta vastu juhiseid ega saa võtta vastu juhiseid üheltki liikmesriigilt ega muult institutsioonilt. ma kavatsen sellest reeglist kinni pidada, ma ei kuula kellegi juhiseid ja saan lähtuda vaid aluslepingute reeglitest, mis saavad minu töös minu juhtmõteteks komisjonis juhtival kohal töötades tõendasin, et ma olen võimeline sõltumatult välismõjudest tööd tegema. aitäh, järgmine küsimus tuleb Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist Andres Schederilt, palun. Thank you uh,, Mr Chair. aitäh, härra esimees, härra volinikukandidaat ma tahaksin tulla tagasi küsimuse juurde, mida pisut mainiti ka varem. mina olen Euroopa Liidu ja Põhja-Makedoonia delegatsiooni kaasjuht ja kui teie olite Ungari alaline esindaja peaminister Orbani juhtimise all, siis Ungari andis Põhja-Makedoonia süüdi mõistetud Nikola Gorjevskile, endisele peaministrile, varjupaika Ungari ametiasutused tõtt-öelda isegi aitasid põgeneda süüdi mõistetud kandidaatriigi kurjategijal Ungari diplomaatilises autos. mulle tundub, et selline akt vajab täielikku selgust teie poolelt, eriti kui jutt on õigusriigi põhimõttest, ehk siis seega ma leian, et poliitiliselt ja juriidiliselt on see sobimatu teie tulevase töökohaga, kui te tõesti aktsepteerite seda, mis juhtus nüüd Ungari valitsusega, seega ma tahaks teada, mida te sellest arvate? Varhei, kaks minutit. In the specific case sellel konkreetsel juhtumil, nagu olen ka Ungari kasmalasele selgitanud, siis see otsus anda varjupaika lähtuvalt Euroopa Liidu õigusest, see jääb liikmesriigi pädevusse. volinikuna ei ole see minu pädevusvaldkonnas. küll aga ma ei lase mis tahes välismõjul minu suunas või minu tegevuste suunas, millegi suunas, mis jääb minu portfelli äh, pädevusvaldkonda, ei luba aktsepteerida mis tahes lähenemist või tegevust, tulenegu see liikmesriigilt või mingilt institutsioonilt, kui see rikuks Euroopa Liidu õigust ja meie põhiväärtusi ja põhimõtteid. ma kavatsen täielikult nendest reeglitest kinni pidada, täpselt nagu tegin ka liidu ametnikuna juba varem. see on see, mida ma võin teile eh, tuleviku huvides öelda. aitäh, jätkuküsimus, härra Šida. Follow-up question, as I am, as you can imagine, not set- jah, nagu te suudate mõista, ma ei ole teie vastusega rahul, asi ei puuduta Euroopa Liidu õigust, vaid õigusriigi põhimõtet mille järgimist me tahame näha liituvatelt riikidelt. kas te olete valmis kutsuma üles Ungari valitsust, et Gruevski saata tagasi Põhja-Makedooniasse? üks minut, härra Varhei, palun um,. Honorable member, as I said austatud parlamendiliige, nagu ütlesin, see ei ole minu pädevuses, vaid see jääb selle voliniku pädevusse, kes vastutab rändeküsimuste eest. ma ei saa kutsuda kedagi üles sisemisi tegevusi ellu viima, ma vastutan liidu välistegevuste eest, ehk siis see küsimus tuleks esitada proua Johansonile, kes saab vastutama rände eest. aitäh! järgmiseks äh, Rahvapartei nimel Kinga Kalborn. aitäh, esimees! härra volinikukandidaat, härra Varhei. me oleme näinud, et teil on väga rikkalikud tegevus olnud, olete kakskümmend aastat töötanud Euroopa Liidu õigusaktide, Euroopa Liiduga seotud teemadega. Te olete töötanud Euroopa Komisjoni heaks. kuidas see kogemus teie portfellile kasuks tuleb? kuidas teie panustate Euroopa projekti? aitäh, Kinga Kall ja kaks minutit, palun kui ma peaksin üles loetlema asju, siis nimetaksin kindlasti kaks asja. esmalt Ungari liitumine Euroopa Liiduga. minu jaoks isiklikult oli see midagi, millesse ma oma karjääri pühendasin ja ma pühendasin sellele ka oma õpingud. minu jaoks oli see tohutu edulugu, et pärast nii pikki aastaid oli meil võimalik naasta vabasse Euroopasse. me oleme töötanud koos paljude kolleegidega et seda luua. esmalt oli see kauge võimalus, aga ei kulunud isegi kümmet aastat äh, minu töö algusest selleks, et jõuda Euroopa Liitu. minu jaoks on see oluline saavutus ja ma olen väga uhke, et sain sellesse töösse panustada. sellest ajast peale olen töötanud tugevama Euroopa nimel. see toob mu teise kõige olulisema saavutuse juurde, mida ma ise äh, oluliseks pean, ja see on Euroopa Liidu äh, ühtne patendikaitse. tegu oli väga keerulise ülesandega, mind palkas Euroopa Komisjon seda ülesannet täitma. seda ülesannet peeti võimatuks, aga me saime sellega hakkama seda loeti poliitiliselt võimalikuks, sest meil ei olnud võimalik saavutada ühehäälsust liikmesriikide poolt, äh, kuigi protsess seda nõudis. see oli keeruline, sest meil oli väga palju äh, erinevaid majanduslikke huvisid, aga me suutsime nendest erinevustest üle saada ning see oli keeruline seetõttu, et tegu oli väga keeruka teemaga nii institutsionaalsete teadmiste kui ka tehnoloogilise külje poolt. seega ma olen väga uhke nende saavutuste üle, millega ma enda meelest olen Euroopa Liitu panustanud. aitäh. Kinga Kaal, kas teil on jätkuküsimus? hoolimata mõningatest küsimustest, mis teile täna on esitatud, siis ma tahaksin keskenduda sellele, kuidas te äh, volinikuna oma ülesandeid täidaksite ja ma arvan, et äh, selles osas olete te väga selge olnud. kuidas te ennast defineeriksite, kas te olete meeskonnamängija? volinikukandidaat, kas te olete meeskonnamängija? mul pole muud valikut, kui olla meeskonnamängija. kui vaatate minu karjääri käiku, siis te näete, et mulle on määratud ülesandeid ja kohustusi, mida ma üksi täita ei suudaks. seega ma olen alati töötanud meeskondades, olgu see siis Ungari äh, valitsus minu karjääri algusaegadest või siis Euroopa Komisjon või olgu selleks siis alaline esindus. ei ole võimalik töötada tugeva meeskonnata ja ma olen alati väga uhke olnud nende erinevate meeskondade üle, kellega ma olen koostööd teinud, äh, kellesse ma olen suutnud panustada. minu meeskond praegu alalises esinduses on midagi, mille üle ma olen väga uhke meil on õiged inimesed täitmas õigeid ametikohti, inimesed, kes suudavad äh, töötada äh, pinge all, kes suudavad täita keerulisi ülesandeid, kuid sellegipoolest tegutseme ühtselt. ja minu jaoks on see väga oluline. mina üksinda ei esinda saadikuna äh, Ungari alalist esindust, vaid kogu meeskond ja ma olen selle üle uhke. Thank you aitäh ja nüüd kuue fraktsiooni nimel Stelius Kologlu. Uh, härra Varhei, asun siin. räägime veidi sõltumatusest. nagu me teame, siis teid pakkus välja Ungari valitsus ja härra Orban, et te võtaksite vastu selle ametikoha palju kordi on kolleegid juba teilt küsinud äh, Gruevski juhtumist, äh, Ungari valitsuse kommentaaridest ja te ütlete, et te olete sõltumatu. kuna te olete sõltumatu, siis miks ei ole te avaldanud seisukohta nende teemadel? konkreetselt Gruevski äh, ja Põhja-Makedoonia varjupaiga äh, afäär või Ungari valitsuse kommentaarid. Te olete sõltumatu, võtke siis ometi seisukoht. ja volinikukandidaat, teil on kaks minutit. ma olen võtnud seisukoha. ma leian, et minu seisukoht on siinkohal komisjoni seisukoht ja komisjoni seisukoht antud asjas on järgmine. varjupaiga andmine on liikmesriikide pädevuses olev küsimus kui me vaatame minevikku, siis komisjon on seda põhimõtet esindanud oma suhetes ning ma jätkan selle tegevusviisi kaitsmist. seega ma arvan, et minu sõltumatust näitab kõige paremini see, et ma järgin selles osas Euroopa Liidu põhimõtteid. ning teiseks, nagu ma olen selgitanud, siis see ei ole minu portfelli kuuluv küsimus minu poolest oleks ennast täis väljendada arvamust teiste volinik, Äh, kandidaadid äh, portfellide kohta. see oleks kollegiaalsuse põhimõtte vastane meie kolleegiumis. Follow-up question? härra Kuluklu, kas teil on jätkuküsimus? hästi. juhul, kui tulevikus teie portfelli ja ülesannete osas Ungari avaldab seisukohti, mis on Euroopa Liidu põhimõtete vastased, kas te kavatsete siis äh, avaldada Ungari valitsuse vastast äh, seisukohta? mul pole muud valikut, kui seisukoht, seisukohale asuda ning kaitsta Euroopa Liidu väärtuseid ja põhimõtteid mis tahes valitsuse, institutsiooni või isiku vastu. aitäh, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Kati Piri Mr Värhei, commissioner designate uh.... härra Värhei, volinikukandidaat. küsiksin teilt. viimased viis aastat olite Ungari saadik siin Brüsselis ma olen kindel, et tihtipeale küsitakse teilt nõu loomulikult selle valitsuse poolt, eh, keda te pidite esindama. meile kõigile siin pakub aga huvi, miks eh, on Ungari eh, valitsus nii huvitatud sellest, et Ungari saaks laienemise ja naabruspoliitika portfelli see ametikoht nõuab pühendumust Euroopa Liidu väärtustele ja põhimõtetele ning nende kaitsmist rikkumiste eest ja selle portfelli eesmärk on teenida Euroopa Liidu ülesandeid ja kohustusi Euroopa Liidu kandidaatriikide ees. kas te võiksite meile ehk selgitada, miks teie meelest on Ungari valitsus sellest portfellist nii huvitatud? aitäh, Kati Pirje, palun volinikukandidaat, teil on kaks minutit see on väga keeruline küsimus, sest ma ei ole siin, et esindada Ungari valitsust. ma olen siin esindamas iseennast. seega ma ei saa teile vastata selle kohta, miks on see Ungari valitsuse jaoks nii oluline portfell. küll aga võin teile öelda, miks üks ungarlane saab panustada sellesse portfelli ning millised on need eriteadmised, mida üks ungarlane võib sellesse portfelli panustada nagu te teate, te olete samuti Ungari päritolu, siis me oleme sellele piirkonnale väga lähedased. me oleme väga tihedalt äh, koos töötanud selle piirkonnaga. ning ungarlastel on üldiselt väga head suhted kõigi riikidega selles piirkonnas. võttes arvesse seda tausta, siis võiks teatavalt usaldusväärsust luua äh, sama lähenemise kasutamine ning olla sõbralik kõikide nende riikidega ning see võiks äh, kasu tuua Euroopa Komisjonile. aitäh, jätkuküsimus palun, Kati Piri. jätkame siis äh, ungari keeles kui me räägime Ungari probleemidest. Teie saate olema see isik, kes kontrollib, kas kohtud on sõltumatud, kas meedia on sõltumatu, kas kandidaatriigid võitlevad korruptsiooni vastu. kuidas teie meelest äh, Ungari, riik, mida te kõige paremini tunnete, annab siin valdkonnas parimat eeskuju? härra Verhey, üks minut, palun. minu ülesanne ei ole hinnata Ungari tulemusi õigusriigi põhimõtete järgimisel tulevase volinikuna. proua Jourova ja härra Reinders, kaks isikut, need kaks volinikku vastutavad minu arvates selliste hinnangute andmise eest ning me käitume kollegiaalselt äh, vaid siis, kui need teemad jäetakse äh, nende pädevusse, ma jätan selle hinnangu andmise nende ülesandeks, sest nemad on need, kes suudavad seda hinnata ja nad teevad ka seda, nemad selle hinnangu annavad. aitäh, volinikukandidaat ja järgmiseks roheliste nimel proua Tiina Kestrik. aitäh, esimees me kõik teame, et arvestades laienemise portfelli ülesannet keskenduda õigusriigi põhimõttele, peab tulevane volinik olema selles osas täielikult usaldusväärne ning tema hinnanguid ei tohi kahtluse alla seada. härra Verhey, oma kirjalikes vastustes olete vastu põhimõttele, et tuleb valida riiklike ja Euroopa Liidu huvide vahel. aga artikkel seitse menetlus Ungari vastu näitas meile, et teatud juhtudel ei ole Äh, riiklikud ja Euroopa Liidu väärtused äh, omavahel kooskõlas. Te eitasite kõiki parlamendi äh, järeldusi Argentiini raportis Ungari kohta ning Orbani valimisvõit näitab juba iseenesest, et õigusriigi põhimõttega ei ole probleemi. kui teie arvate, et parlamendi raport ja see hinnang ning kui see moodustab teie ettekujutuse, kuidas hinnata õigusriiki kandidaatriikides, kas te saate meile kinnitada, et Kopenhaageni kriteeriumeid ei asendata Budapesti kriteeriumitega? ja volinikukandidaat, palun, kaks minutit. sissejuhatuses rääkisin sellest, et me peame sünteesima riiklikud huvid ja looma Euroopa Liidu huvid ning et me ei, need ei ole vastastikku üksteist välistavad. minu kogemus on näidanud, et Euroopa huvid tuginevad alati liikmesriikide huvile. ülesanne on siin leida ühine vaatenurk, mis sobib kõigile seda tehes ei ole mul võimalik leida igal juhtumil ühehäälne toetus liikmesriikide poolt, ma pean seda arvesse võtma, ma olen sellega harjunud. sest teemad, millega ma töötasin komisjonis, nagu ma mainisin, vajasid sedasama aga ma pean tegema valikuid väärtuste vahel ning need on selgelt öeldud Kopenhaageni kriteeriumites. Kopenhaageni kriteeriumeid ei saa leevendada, lahjendada või laiendada üksainus volinik. minul seda võimu ei ole ning ma ka ei soovi sellist võimu. Kopenhaageni kriteeriumid on endiselt igasuguse laienemisprotsessi aluseks ning ma tagan, et neid järgitakse täiel määral kõikides äh, liitumiskõnelusi pidavates riikides Thank you. Miss Strik, follow-up question. aitäh, proua Strik, jätkuküsimus. võttes arvesse teie lojaalsust Ungari valitsuse suhtes praeguseni, sa-, sooviksin teilt saada veidi veenvamat vastust. katsetame nüüd, kuidas teie vastus vastu peab kas riik, mis rõhub opositsiooni ja sunnib kohtunikke varajasele pensionile, piirab vabadusi või diskrimineerib vähemusi, täidab õigusriigi põhimõtteid ning äh, oleks sobilik saama Euroopa Liidu liikmesriigiks? härra Varhei, teil on üks minut vastamiseks. kui mõni liituvatest riikidest oleks sellises olukorras ning me näeksime vastavaid puudujääke, siis loomulikult ma ei saaks äh, panna liikmesriike toetama äh, selle li riigi liitumist Euroopa Liiduga. seega minu töö tugineb äh, minu eelkäija tööle luua Lääne-Balkanil täielik demokraatlik süsteem, kus on sõltumatu kohtusüsteem, kus vähendatakse korruptsiooni kus on sõltumatud demokraatlikud institutsioonid, järelevalvemehhanismid ning kõik, mida laienemisraamistikus nõutakse. seega võite kindlad olla, et need on need põhimõtted, mida ma järgin meie liituvate riikidega. aitäh, Oliver Verhey. nüüd jõuame Renew Europe fraktsiooni juurde ja proua Von Viise, palun Being... aitäh, volinikukandidaat ja vabandust, et ma hiljaks jäin. president von der Leyen on oma missioonikirjas teile öelnud, et teete tihedat koostööd kõrge esindajaga suhetes Türgiga. Te mainisite kirjalikes vastustes põgusalt Türgit, aga loomulikult Türgi liitumisläbirääkimised on nüüd peatunud ning me ei saa äh, kaaluda uute peatükkide avamist või sulgemist ning Türgi liigub järjest kaugemale Euroopa Liidust. kandidaatriigi äh, liitumise tingimuseks on austus Euroopa Liidu ühiste väärtuste vastu ning äh, pühendumus neid edendada. me oleme kuulnud, et need kriteeriumid sisaldavad demokraatia tagamist, institutsioonide stabiilsust, õigusriigi põhimõtet, inimõigusi ning vähemuste kaitsmist ja austamist nüüd eelkõige seoses nende kriteeriumitega, milliseid äh, samme te tahaksite, et Türgi astuks, enne kui läbirääkimiskõnelused saavad uuesti alata või jätkuda? aitäh ja volinikukandidaat Türgi kohta, palun. me peame töötama Türgiga koos kõikehõlmava dialoogi nimel. loomulikult me peame jätkuvalt nõudma et meie muresid leevendatakse, olgu selleks siis ajakirjandusvabadus, kohtusüsteemi sõltumatus, ajakirjanike vangistamine või siis tagasisammud õigusriigi põhimõtetes. Neid probleeme tuleb lahendada mitte ainult liitumise kontekstis, vaid ka laiemas kontekstis. sest kahtlemata mõjutab see meie suhteid Türgiga. kuid ei tohiks unustada meie huvisid, mis ei ole ainult äh, nendes valdkondades. Need on ka näiteks tolliliit ja meie suhe äh, rändevaldkonnas. seega tuleb äh, läheneda tasakaalustatult, ohverdamata ühtegi põhiväärtust ja põhimõtet, mida me peame kaitsma, mida me peame jätkuvalt Türgis kaitsma. dialoog on oluline suhetes Türgiga sest ilma dialoogita äh, on meil üha vähem mõjuvõimu suhetes Türgiga. mõjuvõim on näiteks väga oluline ka siis, kui me räägime IPA rahastamisest. selle kohta mulle küsimust ei esitatud küll, aga ma tahaksin oma arvamust sellel teemal avaldada. ma tean, et see on antud kojas probleemiks ning sellel kojal on väga kindel seisukoht IPA täieliku tühistamise osas Türgile. mina suhtuksin asjasse ettevaatlikumalt. kärpeid on juba tehtud kuuesajalt miljonilt kahesaja viiekümnele miljonile ning me tahame seda veel kärpida saja kolmekümne miljoni äh, juurde. aga see on kogu meie rahastuse südames ning me rahastame sellest peamiselt kodanikuühiskonda. kui me seda rahastust kärbime, siis me kaome Türgi ühiskonnast. seega me peame jätkuvalt koostööd tegema. proua Van Viise jätkuküsimus. aitäh selle vastuse eest. kas te võiksite meile tuua konkreetseid näiteid oma kogemustest pidades läbirääkimisi liituvate riikidega nende väärtuste, põhiõiguste, inimõiguse ja õigusriigi edendamisel ning vähemuste kaitsmisel. härra Verhey, üks minut, palun. see on keeruline küsimus, sest eh, mina ei ole veel liitumiskõnelusi veel ühegi nende riigiga pidanud. ma esindasin eh, üht liikmesriikidest kuid loomulikult nende, nendes aruteludes, kui me mõõdame erinevate liituvate riikide tulemusi, siis kõigepealt tuleb hinnata neid põhiväärtusi. ning loomulikult oma naabruskonnas tunneme end turvaliselt vaid siis, kui neid põhiõigusi järgitakse ja kui need äh, põhimõtted äh, toimivad alaliselt ja kui neid toetavad ka institutsioonid. ja need ei ole olemas ainult äh, õigusaktides mingi üldise kontseptsioonina. seega mina sooviksin, et need riigid mitte ainult ei võtaks vastu seaduseid, vaid nad paneksid need põhimõtted toimima oma inimeste jaoks. aitäh, volinikukandidaat. ja viimane küsimus tuleb härra Kaalerilt Rahvapartei poolt. palun. suur aitäh, volinikukandidaat. minu küsimus Türgi kohta esitati just ära ja te ka vastasite sellele. seega ma arvan, et äh, ühinemiseelse abi osas te järgiksite meie põhimõtet, et äh, peaksime raha edasi suunama kodanikuühiskonnale ning äh, jätkama Türgi osalemist programmides, nagu näiteks Erasmus pluss. seega ma arvan, et see on põhimõte, milles me võime kokku leppida. aitäh, et olete selles osas EPP-ga ühel nõul. nüüd äh, võtan ette uuesti Lääne-Balkani riigid. selleks, et leevendada mõningate riikide muresid seoses läbirääkimiste alustamisega Põhja-Makedoonia Albaaniaga, siis ma tahaksin teada, kas te kohaldaksite Kopenhaageni kriteeriumeid nii, et kõiki riike hinnatakse tõepoolest nende oma tulemuste alusel? ning ma tahaksin teada, kas meie metodoloogia ei peaks äh, olema niivõrd äh, pakettlahendusele suunatud, vaid see keskenduks riigi hetkeolukorrale, võttes arve, võttes arvesse ka hiljutisi tagasiminekuid seega, kas selleks, et saada üks, ühehäälsus äh, Euroopa Liidu Nõukogus, siis äh, kas oleks võimalik ka alustada läbirääkimisi ainult ühega neist riikidest, et lihtsalt liikumist jätkata? aitäh, härra Kaaler ja härra Verhey, palun, kaks minutit. see on väga keeruline ja ka strateegiline küsimus. minu vastus on, koosneb kahest osast. esmalt ükski liitumisprotsess ei ole äh, tõsiseltvõetav ilma oma tulemuste järgimise põhimõteta. ei ole saavutusi, ei ole ka heakskiitu, see on selge. ja me peame sellest kinni pidama. me võime jõuda kriitilisse seisundisse, kus meil on üks või kaks või kolm kandidaatriiki, kes täidavad kõik tingimused mul ei ole äh, mingisuguseid eelistusi selle osas, äh, kui on üks, siis on üks, kui on kaks, kaks, kui on kolm, siis on kolm, aga me ei tohiks äh, kedagi saavutustest tagasi hoida. ning kõige suurim stiimul või motivatsioon, mida me võime pakkuda, on see, et kui nemad töötavad, siis ka meie töötame rohkem. seega jah, on võimalik jätta kõrvale nii-öelda grupipõhine lähenemine, aga võib juhtuda, et meil siiski on rühm riike, me ei saa seda välistada. teine element on loomulikult poliitika, Lääne-Balkani geopoliitika. tegu on väga tundliku piirkonnaga, kus meie töö järgmisel viiel aastal peaks olema see, et me loome pikaajalist heaolu, pikaajalist stabiilsust ja demokraatiat nüüd loomulikult teha valik, et ainult üks või kaks riiki saavad liituda, mõjutab seda otseselt. niisiis, kui me seda kaalume, peaksime ka seda meeles pidama. aitäh, Mihhail Kaaler, jätkuküsimus? aitäh, loomulikult me ei ole mingisugused prohvetid, me ei saa siin ennustada, kuhu me viie aasta pärast oleme jõudnud aga kui teie saaksite valida või otsustada, siis kui paljudega meie võiksime läbirääkimisi pidada? mul ei ole mingisuguseid illusioone, ma näen, kui kaua võttis Horvaatial aega, kaheksa aastat. seega võib-olla viie aasta jooksul näeme intensiivseid läbirääkimisi, aga mitte tingimata liitumist. milline oleks teie ideaalne ettekujutus? Äh, arvestades neid kolme kõige ambitsioonikamat riiki, kas me saaksime neid rohkem kaasata äh, ainult äh, ulatusliku vabakaubandusala rakendamisega? Oliver Varhei, üks minut. no üritan ühe minutiga seda teha, aga väga palju küsimusi oli. viie aasta pärast näen mina ette, et meil võiks olla palju arenenum Lääne-Balkani piirkond kus on rahu Serbia ja Kosovo vahel. Kosovol on täielik viisavabadus ja reisivabadus ja liitumiskõnelused on äh, Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga jõudnud väga äh, kaugele, võib-olla juba lõpufaasi ning meil on Serbia, kes on valmis liituma. see oleks minu unistus, äh, mis võiks viie aasta pärast aset leida ma tean, et see võib tunduda liiga ambitsioonikana. aga kui meil ei ole ambitsioone, siis ei ole ka saavutusi. see oleks minu äh, unistus, mida viie aasta pärast saavutada. nüüd, mis puudutab idapartnerlust, siis minu lähenemine idapartnerluse riikide osas, eelkõige need kolm, kellel on ulatuslik ja kõikehõlmav vabakaubandusleping, on see, et kui nad suudavad rohkem teha, siis me oleme siin, et neid abistada ja teha rohkemat ja integreerida neid oma igapäevasesse ellu. seda nii digivaldkonna kui rohelise lepingu kaudu, seal on tohutu potentsiaal, või siis näiteks transpordi ja energia kaudu. lugupeetud kolleegid, aitäh kõigile küsimuste eest. aitäh volinikukandidaadile kõigile küsimustele vastamise eest, härra Varhei ma annan nüüd äh, veel kord sõna teile selleks, et te äh, kuni viie minuti jooksul saaksite teha äh, oma lõppsõnavõtu. lugupeetud esimees, lugupeetud saadikud aitäh selle avameelse ja ausa mõttevahetuse eest, te väga selgelt olete välja toonud, millised on teie prioriteedid seoses äh, laienemise ja naabruspoliitika portfelliga. Te olete täpsustanud ka, mida te ootate minult, kui otsustate kinnitada minu ametisse nimetamise. Te kuulsite, kuulasite ka minu prioriteete ja ma loodan, et meie arutelu lõpus on meil jagatud äh, nägemus sellest, et meie äh, eesmärgid on lähedased. meil on vaja tugevdada laienemisprotsessi, meil on vaja tugevdada äh, Äh, seda, et Lääne-Balkanil oleks tugevam äh, usaldusväärne Euroopaga liitumise perspektiiv. meil on vaja käegakatsutavaid eesmärke äh, lühiajalises perspektiivis inimestele, kes elavad meie läheduses, nende majandusliku arengu suhtes. see suurendab meie rolli ja ka meie võimekust mõjutada neid. meil on vaja piisavaid rahastamisvahendeid järgmisel perioodil selleks, et toetada meie poliitikalisi eesmärke, kõik jõupingutused peaksid täiel määral peegeldama meie väärtusi ja meie huve, ükskõik, kas tegemist on Lääne-Balkaniga, idapoolsete riikidega või lõunapoolsete naaberriikidega. ma arvan, et äh, tegemist on suurepärase alusega, millelt äh, teha edasist koostööd. ma olen otsustanud äh, teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ja selle komisjoni liikmetega. lisaks sellele näen ma, et äh, meie rollid äh, võivad üksteist olulisel määral täiendada. parlamentaarne diplomaatia ja äh, suhted valitsustega, ma täiel määral arvestaks teiega Euroopa Liidu huvides, ma annan teile kogu toetuse, mida teil on vaja selleks, et teha efektiivset tööd. lõpetuseks räägiksin ühe sündmuse aastapäevast, mis äh, mängis väga olulist rolli praeguse Euroopa kujundamisel. Äh, ka-, kolmkümmend aastat tagasi, üheksandal novembril tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa langes Berliini müür. see avas tee e, e, Saksamaade taasühendamisele ja Euroopa taasühendamisele. tegemist oli ajaloolise võimalusega ja Euroopa riigijuhid olid äh, piisavalt vaprad, et seda ära kasutada. see ei olnud lihtne see ei olnud äh, ilmselge. paljudel oli kahtlusi. hoiatati ka ohtude eest, üritati äh, arenguid aeglustada, aga ajalugu näitas, et neil ei olnud õigus. täna me oleme kõik tänulikud neile, kes äh, seda kõike võimaldasid. täna me teame, et see oli Euroopa üldistes huvides langetada see müür, jagada äh, jõukust, äh, demokraatiat ähm, üle, ühendatud Saksamaa ja ühendatud Euroopa kaudu. tegemist on olnud tohutu edulooga, aga me ei ole veel jõudnud äh, oma tee lõppu. meil on vaja jätkata demokraatia jõuk-, õiguse ja õigusriigi põhimõtete äh, äh, levitamist Lääne-Balkanile, mis on meie äh, mandri südames, see on nende huvides ja meie huvides. meil on ajalooline võimalus sellel ametiajal luua pikaajaline rahu, stabiilsus ja jõukus ühes piirkonnas, mis väga pikka aega ei ole neid asju kogenud ja me ei tohiks jätta seda ajaloolist võimalust kasutamata. nii et kolmekümne aasta pärast saaksime vaadata tagasi uhkelt ja öelda, et me oleme Euroopa üles ehitanud eelkäijate väärilised, ka meie oleme oma rolli mänginud. me ei tohiks enam kõhelda, äh, aitamast oma naabreid meile, äh, äh, meile lähenemises, tuginedes nende soovidele ja nende, nende saavutustele. ma olen, teen teiega tihedat koostööd ja olen teie jaoks usaldusväärne partner, aitäh! Ladies and gentlemen, I would like lugupeetud daamid ja härrad, aitäh külalistele osalemast meie tänasel koosolekul, aitäh kolleegidele väga huvitavate küsimuste esitamise eest ja aitäh kolleegidele, et pidasite kinni kõneajast, sellest oli meil kõigil siin väga palju kasu ja aitäh veel kord meie komisjoni nimel härra Oliver Vaheile, et olite meiega siin peaaegu kolm tundi, vastasite meie küsimustele, praeguseks on koosolek lõppenud, aitäh!